ja olge head, äh, pange tähele, et kõigis Euroopa Liidu keeltes on ka tõlge kättesaadav. Te peaksite ainult valima oma vastava keelekanali. nii et äh, olge head, tehke seda Som eh, ordförande i parlament... parlamendi naiskomisjoni esinaisena ja võrdsete õiguste komisjoni esimehena on mul hea meel tervitada täna siin parlamendi presidenti Jerzy Buzekit. tere tulemast ja meil on hea meel, et äh, härra Puusek on lubanud pidada sissejuhatava kõne, et äh, juhatada sisse rahvusvahelise naistepäeva tähistamine kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. meil on hea meel järgnevalt ära kuulata president Puuseki seisukohad meie võrdõiguslikkuse töö osas ennekõike siin Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu tasandil. tere tulemast teile ja annangi teile sõna. Thank you very much uh,, madam uh, Svensson, my, my colleague. Uh, suur aitäh! Uh, minu jaoks on see siin Euroopa Parlamendis suur moment, et ma saan teid kõiki siin tervitada siin Euroopa Parlamendis seoses sellega, et sada viimast aastat on kaasa toonud suuri muutusi Euroopa keskkonnas seda tänu sellele, et on tähistatud rahvusvahelist naistepäeva nii et äh, tähistagem siis seda alates tänasest koosolekust. nii nagu proua Svensson juba ütles, on äh, tänane koosolek selles mõttes kvali-, äh, tähendab, et võrdne kõigi jaoks, et kõik keeled on kasutuses ja me tahaksime, et seesama võrd äh, õiguslikus kehtiks ka muudes valdkondades. praegu kõlab siin kakskümmend kuus keelt ja seetõttu läheksin nüüd üle oma emakeelele ja teengi seda nüüd. lugupeetud esinaine Svensson, president eh, Robinson ja president Fountain, lugupeetud eh, kolleegid Euroopa Parlamendist lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. täna on väga oluline päev. maailm on muutunud ajast, mil rahvusvahelist naistepäeva tähistama hakati ja selle aja vältel oleme, oleme kõik kuulnud sellest, kui äh, ahistatud olukorras naised on varem olnud äh, ja kui vähe õigusi neil oli, kuid olukord on muutunud viimase saja aasta jooksul eh, ja professionaalses elus, poliitikas on naised nüüd nähtavad, kuid piisavalt ei ole siiski veel saavutatud võrdsust ja õiglust. Eh, varem võitlesid naised õiguse eest tööle ja praegu võidetakse, võideldakse selle eest, et palgatase oleks võrdne meestel ja naistel. sama asi puudutab ka hääletusõigust. selle eest võideldi sada aastat tagasi juba, kuid praegugi tuleb ette seda, et erinevas poliitilises kontekstis naisi diskrimineeritakse, see puudutab ka minu enda koduriiki ja sellepärast olen mina isiklikult äh, selle poolt, et viidaks sisse kvoodid või pariteedid. ja Poola parlamendis asutaksegi seda tegema, ma olen selle üle väga uhke, sellepärast et äh, olen selle toetaja olnud algusest peale, ma vist näen siin saalis ka ühte oma Poola kolleegi, kes võib kinnitada, et me oleme pikalt võidelnud selle eest, et äh, valimistel ja hääletamisel oleksid eh, kõik võrdses olukorras ja endiselt loodame, et olukord läheb veelgi senisest paremaks. tänase konverentsi juhtsõnaks on naised poliitikas ja me teame, et eh, ka üldiselt tuleb naiste olukorda senisest parandada, see on oluline, kuid veelgi olulisem on see, et naised saaksid võimaluse mõjutada siseriiklikku või Euroopa seadusandlust selliselt, et eh, see tõeliselt peegeldaks kodanike kõige akuutsemaid vajadusi. naised on sellistes küsimustes tunduvalt tundlikumad ja seepärast võime me eeldada, et lahendused tulevad tunduvalt positiivsemad kõige jaoks, kui naisi kaasatakse rohkem poliitikasse. selle kohta on juba ka mitmeid tõendeid võrdõiguslikkus äh, sai alguse Rooma lepingust, Euroopa Liidus, see peegeldub mitte ainult põhilepingutes, vaid ka põhiõiguste hartas. ja nüüd tooks välja äh, väikese statistika selles osas, milline on praegune olukord. Äh, ma võin oma kogemustest öelda ajast, mil ma ise juhtisin Poola valitsust, et mul oli tollel ajal viiskümmend tipppositsioonidel töötavat naist, kes töötasid siis riigiametites, alates ministripositsioonidest kuni erinevate ametite juhtideni ja see öö, äh, ongi absoluutne rekord Poola ajaloos, rohkem naisi ei ole kunagi olnud. muidugi on äh, ka Euroopa Parlamendis naisi, kes on juhtivpositsioonidel, ka minu enda kabinetis töötab hulgaliselt naisi. Euroopa Parlamendis on palgal ametnike hulgas umbes kuuskümmend protsenti naisi ja veelgi olulisem on see, et rohkem kui pool inimestest, kes töötavad ekspertidena on naised. Nad tegelevad väga tõsiste teemadega, nad langetavad väga olulisi otsuseid. kõik see on tähtis, sest ähm, parlamendiliikmete hulgas on kolmkümmend viis protsenti naisi, mis on veidi rohkem kui üks kolmandik. kuid äh, kõik see sõltub ju sellest, millised valimiskorrad kehtivad erinevates liikmesriikides. tahaksin samuti teile öelda, et Euroopa Parlamendi liikmeid valitakse nende koduriikides, sellepärast äh, paneksin teile südamele, et äh, liikmesriikides muudetaks seadusandlusi nii, et kui kolme aasta pärast toimuvad uued parlamendivalimised, oleks meil vähemalt viiskümmend protsenti naisi parlamentides. ja see on teie vastutus, äh, sest et meie siin Euroopa Parlamendis seda asja ära muuta ei saa. aga veel üks asi Äh, rohkem kui kolmkümmend protsenti on Euroopa Parlamendis naisi, aga tipppositsioonidel töötavaid äh, ametnikke ähm, on nelikümmend protsenti, sealhulgas äh, parlamendi büroos, kvestorite hulgas ja ka parlamentide komisjonide Eh, esimeste hulgas. nii et eh, need on need kõige olulisemad positsioonid eh, Euroopa Parlamendis ja rohkem kui nelikümmend protsenti neist positsioonidest täidavad naised. nii et selles mõttes on naiste esindatus küllaltki hea, sest liikmetest on ainult kolmkümmend viis protsenti naised, aga tipp-positsioonidest on hõivatud nelikümmend protsenti naiste poolt. kuid see pole endiselt äh, piisav ja statistika ei kajasta alati kogu äh, tõete. ja muidugi on meil olukord parem kui liikmesriikide parla-, enamikes liikmesriikide parlamentides. kuid äh, endiselt tuleb jätkata tegutsemist. sest meie kavatsuseks on ja me tõesti soovime, et naised muutuks senisest aktiivsemaks, see on vajalik meie kõigi jaoks kui me soovime, et Euroopast saab maailma mastaabis äh, silmatorkav tegija, kui me soovime kriisi ületada, kui me soovime olla aktiivsed professionaalsel tasandil poliitikas, tuleb meil äh, äh, viia sisse osaline tööaeg, flek-, paindlik tööaeg, lastehoiu võimalus. meil tuleb ka tagada, et eh, mehi kaasataks väikeste laste hoidmisesse, sest küllalt sageli on nii, et mehed soovivad seda teha, kuid neil lihtsalt puudub võimalus tegeleda oma väikeste laste hoidmisega. ja seepärast on minu nägemus, et kui me soovime Euroopa päästa demograafilisest katastroofist, siis tuleb meil tunnustada nende naiste ja meeste tööd, kes töötavad kodus, sest neil on palju äh, lapsi. see on raske ja tähtis töö. ja me ei saa sellisel juhul väita, et naine ei tee mingit professionaalset tööd ta äh, teeb äh, ühiskonna jaoks tervikuna väga olulist äh, tööd ja seda unustada ei tohi. veel üks asi, äritegevus. paar päeva tagasi rääkisin ma koos asepresident Redingiga, mille tulemusena ilmus artikkel, kus me pöördusime Euroopa ettevõtete poole, et nad vabatahtlikult tõstaksid märkimisväärselt naiste arvu juhatustes, sest uuringud näitavad, et see tooks kaasa positiivseid tulemusi meie kõigi jaoks ja see on üks kohustusi, mis meil tuleb tulevikus endale võtta. rahvusvahelise naistepäeva sajandal aastapäeval sooviksin õnnitleda kõiki naisi, et on õnnestunud viimase saja aasta jooksul nii palju saavutada. samuti sooviksin teile otsekoheselt öelda ja ma pöördun praegu nii naiste kui meeste poole, et endiselt ootavad meid ees suured väljakutsed, me ei ole jõudnud veel eh, võrdõiguslikkuseni ei Euroopas ega ka mujal, meil tuleb jätkata tegevust oma eesmärkide saavutamise äh, nimel ja tähistades seda sajandat aastapäeva, tuleb eh, meil endiselt jätkata seda tööd. soovin teile kõike head! suur aitäh! tahaksin väljendada eh, naiskomisjoni ja kõigi osalejate poolt eh, tänu äh, Äh, selle sissejuhatava kõne eest ja rahvusvahelise naistepäeva sajandale aastapäevale pühendatud konverentsi algussõnade eest. see on selge, et meid ootavad ees veel paljud väljakutsed. me ei väsi tööst, mis on suunatud võrdõiguslikkuse saavutamisele ja ma olen kindel, et me jõuame oma eesmärkideni. suur tänu president Puusek. nüüd aga tervitan Mary Robinsoni, eh, varasemat Iirimaa presidenti, tervitan samuti proua Nicole Fontaine'i, kes on olnud varasemalt Euroopa Parlamendi president ja tervitan ka kõiki liikmesriikide liikmeid, eh, kes tänasel koosolekul osalevad, samuti kandidaatriikide esimehad. Eh, mul on hea meel, et Euroopa Parlamendi liikmeid on tulnud. tervitan kõiki osalejaid ja loodan, et meil tuleb täna koos põnev päev. juba mitmeid aastaid on olnud traditsiooniks, et me koguneme seoses rahvusvahelise naistepäeva tähistamisega, et jagada omavahel kogemusi, rääkida oma töömeetoditest ja rääkida sellest, mil on seda meie ühised eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse töö jätkamiseks nagu president Puusek juba nimetas, on käesolev aasta täiesti eriline, sest me tähistame sajandat rahvusvahelise naistepäeva aastapäeva. ja ma tunnen tugevalt, et tänasel päeval mõtleme me tagasi nendele naistele, kes olid selle töö ja tegevuse pioneerideks kes sada aastat tagasi hakkasid rääkima soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste õigustest. minu arvates on oluline, et me täna mõtleksime nendele, kes enne meid on seda tööd teinud ja kes valmistasid ette pinnast meie praegusele tegevusele. minu arvates on meil ka vastutus nende eh, pioneeride ees ja me peame seda tööd jätkama. rahvusvahelist naistepäeva tähistati Austrias, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis üheteist, üheksateistkümnendal marts, märtsil tuhat üheksasada üksteist. ja äh, rohkem kui miljon meest ja naist osales esimesel rahvusvahelise naistepäeva tähistamisel. räägiti naiste õigusest tööle, naiste Äh, õigusest osaleda valimistel, õigusest haridusele, õigusest töötada riigiametites ning naiste diskrimineerimise lõpetamisest. Need olid tookordsel, tookord aktuaalsed küsimused. kuid vähem kui nädal pärast sada aastat tagasi toimunud märtsi kuu sündmisi juhtus väga traagiline sündmus, rohkem kui sada nelikümmend naist sai surma traagilise õnnetusel New Yorgi linnas. ja enamik neist naistest, kes elu kaotas, olid eh, Itaalia ja juudi päritolu immigrandid ja see juhtus siis USA-s kohe pärast rahvusvahelise naistepäeva tähistamist ja äh, seetõttu pälvis see küsimus erilist tähelepanu, et äh, naiste õigustele tuleb rohkem tähelepanu, nende töö olukorrale rohkem tähelepanu pöörata, pöörata. see oli siis naistepäeva tähistamise algus. meie tänase päeva teema aga on naised poliitikas. ja see teema on otseselt seotud ja väga lähedane meie enda kogemustega, meie enda igapäevase tööga poliitikutena erinevatel tasanditel, nii liikmesriikide kui Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil ehm, nagu president Puusek juba nimetas, on küll tehtud palju edusamme, nagu me teame, aga sama teadlikud oleme me ka sellest, et meid ootavad ees mitmed väljakutsed tulevikus ja endiselt võime me enda ümber näha hulgaliselt ebaõiglust. teiste sõnadega tuleb veel palju ära teha. minu enda arvates on soolise võrdõiguslikkusele suunatud töö natukene aeglane, see ei liigu edasi nii kiiresti, nagu ma sooviksin, see venib, nii mõtlen ma mõnikord. ja siis mõtlen ma erinevatele põlvkondadele, millised võimalused üleüldse olid näiteks minu enda vanaemal oma elu valikuid teha, millised valikud olid minu emal ja millised valikud on minu põlvkonna naistel. see annabki mulle pildi sellest, milliseid edusamme on tehtud. naiste arv eh, liikmesriikide parlamentides ja ka Euroopa Parlamendis on suurenenud. me oleme näinud, et viimase kümne-kaheteistkümne aasta jooksul on muutus olnud küllaltki suur umbes kaheksa protsenti, kaheksa protsendi võrra äh, liikmesriikide parlamentides ja umbes viie protsendi võrra ähm, Euroopa Parlamendis. praeguses Euroopa Parlamendis on kolmkümmend viis koma kaks protsenti naisi ja võib öelda, et see on soolises mõttes mõttes kõige tasakaalustatum parlament alates sellest, kui toimus, hakkasid toimuma otsevalimised seitsmekümne üheksandal aastal. kuid see tulemus saavitati alles ähm, kahe tuhande neljandaks aastaks, pärast kahe tuhande neljandat aastat on muutus olnud marginaalne. lisaks sellele saan ka nimetada, et praegusesse Euroopa komisjoni kuulub üheksa naist, see tähendab kolmkümmend kolm protsenti on naised ja ka see on suurim naiste osakaal komisjonis. samuti võin anda teada ja tõenäoliselt paljud kolleegid mäletavad seda, et positiivne on see, et paljud meist endist aitasid kaasa sellele, et naiste arv suurenes nii mm, liikmesriikide, koduriikide parlamentide liikmetena ja praegu Euroopa Parlamendis. samuti toetasime naiste valimist volinike kohtadele. võib-olla mäletate, et kahe tuhande üheksandal aastal, kui toimus kampaania Euroopa Parlamendi valimiste eel, siis kogunesime me nõukogu maja ees, et väljendada oma nõudmisi selles osas, et naiste arv oleks juhtpositsioonidel suurem. aga nüüd asugem kuulama Mary Robinsoni, kelle poliitiline karjäär on kindlasti olnud erakordne sest äh, ta on Iirimaa varasem president, kuid ka rahvusvahelisel tasandil on ta töötanud äh, ÜRO inimõiguste volinikuna. meil on hea meel, et Maury Ribenson on täna siin. samuti kuulame me, millised on proua Nicole Fontaine'i kogemused, kes on üks neist kahest naisest, kes on olnud Euroopa Parlamendi president ja proua Fontaine on samuti töötanud oma koduriigis Prantsusmaal ministri positsioonil. seejärel meie tänase päeva teises pooles avaneb meil võimalus kuulata seda, millised kogemused on liikmesriikide parlamentide esindajatel, samuti esineb Euroopa Parlamendi esindaja, me jagame omavahel komel, kogemusi ja jäägime, millised on parimad töömeetodid, et endiselt suurendada naiste osakaalu poliitikas. naiste kogemusi ja teadmisi tuleb rakendada ka poliitikaelus. olen kindel, et meie tänane päev tuleb huvitav ja rikastav. me kuuleme paljude inimeste kogemusi. enne kui annan sõna meie tänastele külalistele, on mul mõned praktilised teadaanded. nimelt igal istekohal peaks olema blankett, kui te soovite kõneaega, siis selle blanketi abil Äh, saate seda taotleda. meie arutelu osa on jagatud äh, kahte ossa, esimene neist on üldisema iseloomuga ja teine osa tänase päeva programmist on keskendatud kogemuste jagamisele ja parimate meetodite teemal rääkimisele ja need plaketid, mis teie ees on, võimaldavadki registreeruda sõnavõtuks, eh, seal saate ära märkida, kas te soovite esineda esimese või teise, eh, esimeses või teises osas ja samuti on võimalik eh, sõna saada nii esimeses kui teises tänase konverentsi osas, kuid olge head, märkige see blanketile ära. ja lõpetuseks annan teada, et iga sõnavõtu jaoks on ette nähtud kolm minutit. meie arvates on tähtis, et võimalikult paljud osalejad saaksid jagada oma kogemusi. ja veel kord kõigile südamlikult tere tulemust ja sellega annaksingi sõna üle proua Mary Robinsonile Iirimaa endisele presidendile ja ÜRO endisele inimõiguste komisjonile, samuti Mary Robinsoni fondi eh, esinaisele. tere tulemast, eh, olge head! suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed ning lugupeetud eh, rahvusparlamentide saadikud ma pean ütlema, et mulle on siiamaani väga suurt muljet avaldanud härra Puuseki pühendumus naiste võrdsu-, võrdõiguslikkuse küsimusele. mul on suur au olla kutsutud tänase Euroopa Parlamenti rääkima meile kõigile väga südamelähedasest teemast, naistele poliitilise rolli suurendamine ning naiste esindatavuse suurendamine kõikidel tasemetel Euroopa Liidus ja kui ma vaatan siia publikusse, siis mul on hea meel, et natukene võrdõiguslikkust siin ka on, siin on mõningad rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi meesliikmed. on oluline mõista seda, et sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult naiste mure, vaid see on meie kõigi mure ning nagu öeldud, siis tänane üritus on väga eriline, sellepärast et äh, möödub sada aastat esimesest korrast, kui tähistati rahvusvahelist naistepäeva. ja ilmselt just sellepärast kutsuti mind siia äh, pidama ühte avakõnet, sest et mina olen ametlikult nimetatud nii-öelda elderiks ehk siis Nelson Mandela kutsus mind, et ühineda selle öö, äh, rühmaga ja minu abikaasa, kellega ma olen olnud abielus nagu nelikümmend aastat, siis nüüd äh, ennast tutvustades ütleb, et äh, ta on minu mees ja mitte vastupidi. alustuseks tahaksin väljuda Euroopa piiridest ja äh, julgustada meid kõiki nendel päevadel leida viis, kuidas ühineda meie õdedega üle terve maailma. kaheksandal märtsil eelmisel aastal ühinesin sadade naistega ning ka mõningate meestega ja kui me kõndisime üheskoos üle Brooklyni silla New Yorgis ja seda tegid samal ajal tuhanded naised sildadel rohkem kui sajas linnas üle terve maailma. selle ürituse korraldas Zainab Zalbi, kes on organisatsioonist Women for Women International ning samuti naised mitmetest teistest naisteorganisatsioonidest ning vabaühendustest Nad plaanivad veelgi suuremat üritust samamoodi sildadel kõndides selle aasta kaheksandal märtsil, selleks et tähistada rahvusvahelise naistepäeva sajandat aastapäeva ja ma loodan, et mõned Euroopa Parlamendi liikmed ning ka Rahvusparlamendi liikmed leiavad endale sobiva silla, kust üheskoos järgmisel teisipäeval üle kõndida ja loodetavasti on teil laulusõnad suus, kui te seda teete sajas aastapäev on õige hetk selleks, et mõelda tagasi ja planeerida ka tulevikku. üheksakümne, üheksakümne, tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal oli mul au olla kutsutud Uus-Meremaale. seal tähistati seda, et Uus-Meremaa oli esimene riik, kus anti naistele õigus parlamendivalimistel hääletada, seda juba tuhande kaheksasaja üheksakümne kolmandal aastal. selle seaduse algatajaks oli iirlane Joel Balance aga tegelikult tuli see idee Uus-Meremaa naistelt, kes äh, sõitsid jalgrattaga läbi sadu miile, äh, läbi mägiteede, selleks, et koguda äh, allkirju oma kampaaniaks. tegelikult oli sellise ürituse aluseks hoopiski see, et nad võitlesid oma abikaasade alkoholilembuse vastu me kõik teame, kuidas meie kodumaadel on võideldud naiste hääletusõiguse eest ning hiljem nende õiguse eest kandideerida parlamenti. mõningates maailma riikides on see võitlus üsna hiline ja veel isegi käimas. näiteks naised Kuveidis said selle õiguse alles kahe tuhande viiendal aastal ning Araabia maades naised endiselt võitlevad selle eest, et neil oleks õigus kandideerida nii parlamenti kui ka valitsuskabineti ametikohtadele see võib-olla muutub üsna kiiresti, sellepärast et on ju märkimisväärne, kuidas Araabia maades on kogunenud nii suur hulk noori naisi tänavatele, nõudes eh, oma õiguste austamist. see rahvaliikumine, mis on loomulikult igas riigis väga erinev, võib mõjutada oluliselt naiste olukorda, kui naised saavad samamoodi kui mehed osaleda nendes uutes põhiseaduslikes struktuurides riikides nagu Tuneesia, Egiptus, Bahrein, Liibüa ja võib-olla ka teised. naistele suurema rolli andmine on tegelikult araabia maailma demokraatliku tõusu nurgakiviks. sest et kui naised on parlamendis, siis nemad tõstatavad küsimused, millest teised vaatavad mööda. kui on olemas see kriitiline mass naisliikmeid, siis nad muudavad prioriteete. Nad öö, ähm, pühendavad rohkem energiat projektidele, mille teised oleksid täiesti kõrvale jäetud ning äh, pöörduvad just nimelt nende kogukondade suunas, kes enne olid kõrvale jäetud. naiste kaasamine tähendab seda, et valitsus esindab ühiskonda paremini ning on ka vastutustundlikum ning äh, minnakse kaugemale etnilistest, äh, rassilistest ning usulistest eraldusjoontest. me ei tohi segamini ajada araabia maid ning islami Euroopa Parlament peab toetama neid rahumeelseid demokraatlikke liikumisi, ükskõik, kas tegemist on islamiriikidega või mitte. ning tuleb mõista hukka vägivald, eriti Liibüas, kus rahumeelseid meeleavaldajaid on rünnatud, neid on tulistatud lausa lennukitelt oluline on, et me seisame hea nende rahumeelsete meeleavaldajate eest paraku, nagu ma märgis, nagu ma märkasin juba Pariisis eelmisel nädalal konverentsil, mis rääkis ekstremismi vastasusest ning võrdõiguslikkuse eest võitlemisest, siis nimelt Euroopa Liitudes, Euroopa riikides on näha väga suurt islamifoobiat, seega me peame rääkima ekstremismist avatult ja eriti sellest, kuidas see mõjutab naiste olukorda. meil ei ole mingisuguseid islamifeministe, nagu meil ei ole ka ei juudi ega kristli-, kristlastest feministe, kuid loomulikult peame me austama iga inimese kultuurilist tausta ning pärandit. ja ma usun, et just nimelt Euroopa Parlamendi liikmed saavad selles osas võtta endale juhtrolli ja seda nii omaenda äh, valimisringkondades kui ka Araabia maades. väga lühikese perioodiga on võimalik saavutada suuri muutusi ja mulle annab lootust selles osas see, et ma nägin, kuidas naiste osalemine parlamendis muutis olukorda radikaalselt, seda Ruandas ja äh, Libeerias. ma olin esimene riigipea, kes pärast äh, genotsiidi Rwandas üheksakümne üheksakümne neljandal aastal seal visiidil käis ning pöördusin sinna tagasi juba järgmisel aastal, tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal, selleks, et viia sõna Rwanda rahva kannatustest ÜRO asutamise viiekümnenda aastapäeva sündmusele. näha genotsiidi järgset äh, riiki on kohutav, äh, kirikutes olid äh, kondihunnikud seal kõrval, kingade ja riiete hunnikud, paljud neist kuulsid äh, lastele, kes olid verevalamise ohvrid. kuid samal ajal selle kohutava pildi kõrval oli midagi väga kaunist, nimelt õitsesid seal igat värvi äh, lilled väga er,, väga eredates värvides ning inimene, kes minuga kaasas oli, selgitas, et see tulenes sellest, et see maa oli saanud tohutult väetist, kõige paremat väetist üleüldse, milleks on inimeste veri. kolmandat korda käisin Rwandas äh, vähem kui kolm aastat pärast, äh, pärast genotsiidi ehk märtsis tuhat üheksasada üheksakümmend seitse. see oli selleks, et äh, osaleda Aafrika naistekonverentsil Kigalis, mille korraldasid enamasti lesed, kes olid suutnud kuidagi sellest traumast välja tulla see konverents lõi tee Rwandas selleks, et anda naistele suurem roll ning samuti osaleda valimistel äh, kandidaatidena kõikidel eri tasemetel. ning see mõju oli Rwanda arengule väga positiivne ja nüüd on Rwanda üks nendest riikidest, kus on üks äh, kõrgemaid naiste, äh, naisparlamendi liikmete protsente maailmas Libeeria muudatused said alguse naisaktivistidega, kes muutusid väga kannatamatuks, kui nad vaatasid, kuidas rahuläbirääkimised olid kohutavalt aeglased ja et seda pidasid meesläbirääkijad ja seda mõlemalt poolt Nad ümbritsesid läbirääkimiste koha ning rõhu-, ning nõudsid seda, et jõutaks kokkuleppele seda äh, sündmust on võimalik näha ka Abby Disney dokumentaalfilmis Pray the devil back to hell. valimised toimusid seal kahe tuhande viiendal aastal ning äh, võimule tuli äh, Ellen Johnson Sirleaf, kasutades ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis rahvusvaheline konverents Libeerias kaheksakümne üheksandal märtsil kaks tuhat üheksa, ehm, mida korraldasid koos Libeeria ning Soome presidendid, tähistasid eh, toimunud eh, arenguid Libeerias ning ühtlasi tähistasid ka Angie Brooks Center for Women's Empowerment asutamist. Michelle Bachelet, kes on nüüd ÜRO eh, naisteorganisatsiooni ehm, direktriss, on valinud viibida just nimelt Monrovias rahvusvahelisel naistepäeval. see äh, meenutab mulle artiklit, mida ma kirjutasin koos Kofi Annani, Jimmy Carteri ning Rosa Michelliga. olles Eldersi rühma liikmed, tegemist on siis rühmaga, kes kogunes Nelson Mandela äh, ning äh, peapiiskop Desmond Tutu initsiatiivil, mõistame, kui oluline on kaitsta naiste õigusi me mõistame, et hetkel on järjest rohkem naisi vastutavatel poliitilistel ametikohtadel, kuid on miljoneid naisi ning noori tüdrukuid, kelle puhul ei ole midagi kiita. Nad lei-, nad on täiesti kohutavates olukordades. naised on suurem osa maailma vaestest. süsteemiline diskrimineerimine naiste vastu kestavad, kestab mitmetes riikides veel edasi. naised on eriti kehvas olukorras äh, Äh, konfliktipiirkondades, äh, samuti nad kannatavad äh, emade suure suremuse ning HIV ja AIDSi all. tüdrukutest vaadati, vaadatakse tihtipeale mööda, kuigi neil on tohutu mõju ühiskonna funktsioneerimisele laiemalt. paraku need mured ei kao järgmistel aastatel mitte kuhugi, aga ma tean, et sellega tegeletakse juba sel nädalal rahvusvahelisel inimõiguste päeval Monrovias. nii et kus nüüd on sellises olukorras Euroopa Liidu riigid, me teame, et viimaste aastakümnete jooksul on leidnud aset tohutu edasiminek, võrdõiguslikkus puudutav seadusandlus, samuti Euroopa Kohtu väga olulised kohtuotsused ja ma tahaksin tervitada teie kõigi tööd selles osas ning samuti Naiste Õiguste Komisjoni tööd. väga oluline on see, et raportis äh, kahe tuhande kümnendast aastast, mis räägivad naiste ja meeste vahelisest võrdõiguslikkusest, tuuakse erinevad initsiatiivid välja ning sama tehakse ka äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teekaardis. raportis on kakskümmend kuus punkti, millest neliteist esimest räägivad naiste tööhõivest ning samuti palga Äh, taseme sarnasusest meeste ja naiste vahel, kuid paraku punkt viisteist on pigem nõrk. tervitame pingutusi, mida on tehtud Euroopa Liidu tasemel selleks, et suurendada naiste osalust poliitikas. Äh, tahame edendada naiste osalemist kõikides Euroopa institutsioonides, ka vastutavatel ametikohtadel, kuid kõige rohkem pingutusi tuleb teha riiklikul, regionaalsel ning kohalikul tasemel raportis on kirjas, et vaid kolmes protsendis suurtest firmadest on juhtivatel kohtadel naised ning viidatakse eriti haavatavas olukorras olevatele naistele, näiteks puuetega naistele ning romidele. kuid kui ma lugesin seda äh, raportit, siis tõesti oli mulje, et äh, pöörati tähelepanu kõikidele kõige olulisematele punktidele, hääletati seda nii, et kakskümmend kaks häält oli poolt ja kaks vastu äh,, ja kui ma õigesti aru saan, siis järgmine nädal läheb see ka täiskogule, aga ma loodan, et see ei jää vaid puhtaks hääletuseks. tahaksin viidata veel ühele raportile, kus räägitakse äh, naiste õpetamisest äh, nii-öelda demokraatlikus ühiskonnas naiste osalemine poliitikas aitab suurendada soolist võrdõiguslikkust ning laiendada neid probleemide valikut, millega tegeletakse ning samuti tuua välja uusi lahendusi. naised rõhutavad eriti elu, elukvaliteeti ning perekonda, etnilisi ja rassilisi vähemusi ning naiste osalemine poliitikas mõjutab väga laialdaselt äh, kogukondi, äh, erakondi, kodanike elu ja nii edasi. kui naistele antakse suurem roll, siis me näeme, et haridusvaldkonnas, infrastruktuuris ning tervisesektoris äh, toimuvad suured muutused naiste osalemine poliitikas tagab selle, et naiste muredega ning teiste ähm, marginaliseeritud rühmade probleemidele pööratakse tähelepanu naiste ehm, osalemine konflikti lahenduses äh, võtab alati omaks demokraatlikud väärtused ja naised teevad pigem koostööd ja seda oluliselt rohkem kui meeskolleegid. naised ei piirdu erakondlike eraldusjoontena, joontega naistest seadusandjad pööravad rohkem tähelepanu erinevate kogukondade probleemidele ning keskenduvad tõelistele vajadustele erinevates valimisringkondades. naised toovad suurt kasu ka rahu tagamisprotsessidele ning riigid ülesehitamisele pärast konflikti. naised kannatavad ebaproportsionaalselt relvastatud konfliktide ajal ning nad tuleb kaasata äh, äh, riigi stabiliseerimis- ning ülesehitamistöösse ning vält-, ning konflikti vältimisse tulevikus selleks, et äh, ehitada üles tugevad püsivad äh, demokraatlikud režiimid üle terve maailma, tuleb naised sellesse töösse kaasata. nüüd, kui olukord tõesti selline on, siis miks äh, ikkagi naiste osalemine poliitilises elus Euroopa Liidus ei ole nii levinud? ma ei ole päris nõus väga äh, optimistliku lähenemisega, mida me kuulsime siin Euroopa Parlamendi äh, presidendilt. üle kümne Euroopa Liidu liikmesriigist on naiste osalemine parlamendis vaid kakskümmend seitse protsenti, Rootsis on see nelikümmend viis protsenti ja minu oma kodumaal on see alla kahekümne kolme protsendi ning kahes riigis on see lausa alla kümne protsendi loomulikult need traditsioonilised barjäärid on endiselt väga äh, tugevad ning naist kandidaadid äh, ei võida. Neil on liiga vähe rahalisi vahendeid, äh, liiga suured perekondlikud kohustused ning äh, nad ei usalda ennast sellises väga meestele omases kultuuris. Lee Cheronsuli ja Rashid Rati hiljutised otsused on saanud väga suure meediakajastuse äh, Äh, osaliseks ja see näitab väga selgelt, äh, kuida-, kui raske on parlamendiliikmetel ühitada oma pere ja äh, tööelu. nüüd, kui me tähistame sajandat aastapäeva, siis tekib küsimus, kas me tõesti Euroopa Liidus oleme valmis tegelema nii nende kui ka teiste takistustega nüüd järgmisel kümnel aastal kas riigid on valmis panema paika riiklikud kvoodid äh, kohalike ja parlamendivalimiste jaoks, selleks et korrigeerida olemasolevat tasakaalu puudumist. kas Euroopa Liidu tasemel ning ka riiklikud ja ka siseriiklikud ollakse valmis andma naistele vajalikud rahalised vahendid ja selleks, et naised saaksid kandideerida kohalikul, regionaalsel ja Euroopa Liidu tasemel? kas ollakse valmis tõesti midagi tegema selleks, et naiste töö ja pereelu oleks paremini ühildatud? kas ähm, erakonnad Euroopa Liidus tahavad midagi muuta selleks, et äh, tuua enda juurde rohkem naisliikmeid? kas naised ise on valmis võtma endale kohustuse, kui neile antakse see liidriroll ning äh, mõelda selle üle, kuidas saab teha lõpu demokraatlikule defitsiidile Euroopa Liidus. nii et need on mõningad nendest küsimustest, mis tõstatavad praegusel rahvusvahelise naistepäeva aastapäeva tähistamisel äh, ja selleks, et lahendada laiemad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja ka kliimamuutusega seotud probleemid, siis on vaja meil selleks uut jõudu. meil on vaja kaasata rohkem naisi nii Euroopa parlamentidesse kui ka rahvusparlamentidesse, loomulikult peame aga jääma optimistlikuks, kuid samas realistlikuks. kahe tuhande kaheksandal aastal Ühendkuningriigi võrdõiguslikkuse ning inimõiguste komisjon avaldas raporti nimega Sugu ja võim ja ütles, et tigu jõuab läbida terve Hiina müüri kahe tuhande kaheteistkümne aastaga. ja see võtab tal vaid veidi rohkem aega kui need kakssada aastat, mida on vaja selleks, et naised oleksid parlamentides meestega võrdselt esindatud. meil ei ole vaja mingisugust teosammul toimuvat muutust, meil on vaja radikaalseid muutusi kohe, kui me tahame nende probleemidega tõhusalt midagi peale hakata, aitäh! Eh, suur tänu, proua Robinson. ja nüüd annaksin ma sõna proua Fontanile. olge hea. mul on väga hea meel, lugupeetud proua esinaine, et te olete mind täna siia kutsunud, kus me tähistame esimese rahvusvahelise naistepäeva sajandat aastapäeva see oluline, see on oluliseks võimaluseks võtta kokku tehtud edusammud, mis me oleme saavutanud selles võitluses naiste ja meeste võrdõiguslikkuse nimel ja see on endiselt väga oluliseks võitluseks. ma olen, mul on väga hea meel selle üle, et siia on kutsutud ka rahvusparlamentide esindajad kõikjalt Euroopa Liidust ja kandidaatriikide parlamentide esindajad mina oma kahekümne kolme aasta jooksul, mis ma siin parlamendis veetsin, olen näinud, kui oluline roll on parla-, Euroopa Parlamendil ja rahvusparlamentidel ühiselt edendamaks Euroopa demokraatiat ja vähendamaks seda, mida nimetatakse demokraatia defitsiidiks kui ma olin siin asepresident ja vastutasin suhete eest riiklike parlamentidega, siis nägin suurt vaeva, et osapooli omavahel lähendada. seega on mul täna väga hea meel näha siin rahvusparlamentide esindajaid, ma tervitan neid südamest kõigepealt tahaksin oma kõnes rõhutada Euroopa institutsioonide tahet ja järjekindlust edendada naiste võitlust diskrimineerimise vastu mitte ainult sellepärast, et tegemist on võrdsuse ja õiglusega, vaid ka sellepärast, et see on tihedalt seotud demokraatia toimimisega. demokraatia on Euroopa alusväärtuseks ja samuti on see seotud meie ühiskonna harmoonilise toimimisega. seega on küsimus aluspõhimõttes, mis on sisse kirjutatud juba Rooma leppesse ja mille suhtes liikmesriigid olid pikka aega väga tõrjuvad. seega on Euroopa Komisjoni algatus äh, väga tervitatav ja samuti ka par-, Euroopa Parlamendi lakkamatu töö ja seda just eriti naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raames, mis loodi tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal ja öö, millega ma loomulikult kohe liitusin tänu lakkamatule tegutsemisele oleme teinud olulisi edusamme keegi ei kahtle selles, et proua Sirba Piedikäineni koostatav äh, raport äh, Naised poliitikas toob välja võimalusi luua uut dünaamikat meie võitluses. sest täna me oleme sunnitud tunnistama tõepoolest, et oleme teinud edusamme, kuid et tulemused pole olnud nii head, kui nad oleksid võinud olla ja et palju on veel ära teha. seega üh, tahaksin üh, oma küllalt lühikeses kõnes, kuus minutit, teha teile mõned soovitused kõigepealt tahaksin, et Euroopa Parlament oleks edaspidigi eeskujuks teistele selles võitluses. meeste ja naiste esindatus parlamendisaadikute hulgas on tänaseks kolmkümmend viis koma kaks naiste esindatus on kolmkümmend viis koma kaks protsenti ja see on tunduvalt äh, suurem kui äh, riiklikes parlamentides, kus naiste esindatus on keskmiselt kakskümmend neli protsenti. naiste äh, esindatus juhtivates ametites on samuti oluline, kuid fraktsioonide juhatustes on veel palju ära teha. kui mind valiti parlamendi presidendiks tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal, siis kahetsesin ainult seda, et pidi ootama kakskümmend aastat pärast Simone Veili ametisse valimist, et presidendiks valitaks uuesti naine. loodan seega, et me ei pea uuesti ootama kakskümmend aastat, enne kui uuesti naine siin presidendiks saab. ja lõpuks kui siin täiskogu saalis räägitakse suurtest ühiskondlikest teemadest, tundlikest teemadest, siis peab Euroopa Parlament olema järjekindel valvur, konsolideerimaks juba tehtud saavutusi ja et neid edasi arendada. kuid Euroopa Parlament ei saa üksinda tegutseda. rahvusparlamendid ja erakonnad peavad samuti edaspidigi edendama naiste osalust poliitikas seega ma tean, et sookvootide kasutamine on tihtipeale vastuoluline, kuid me näeme, et võrdse osakaalu kohustuslikuks muutmine võib olukorda positiivses suunas edendada. näiteks oli see niimoodi Prantsusmaal. kuuendal juunil kaks tuhat, kahe tuhandendal aastal seati sisse võrdse esindatuse kohustus eh, kohalikel, regionaalsetel parlamendivalimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel. seega me näeme täna, et see viis läbi rahumeelse revolutsiooni just eriti kohalikul tasandil, kus poliitika on kodanikule kõige lähemal. kuigi reaalselt on naiste esindatus kohalikes omavalitsustes kõigest kolmkümmend viis protsenti ja et valimisnimekirjade juhtivatel kohtadel on mehed ja et parlamendivalimistel eelistavad parteid endiselt maksta trahvi pigem kui pidada kinni võrdsest esindatusest, on ometigi esialgne hinnang positiivne. ja me peame jätkama tööd samas suunas rahvusparlamendid peaksid leidma vahendeid, kuidas innustada naisi poliitikasse astuma. kuid äh, teatud riikides, äh, minu enda koduriigis kaasa arvatud, on poliitika kodanike silmis kaotanud oma usaldusväärsuse. seega on ülioluline toimida, et anda poliitikale tagasi tema väärikus lõpuks tahaksin veel mõtiskleda teemal, mis on otseselt naistele suunatud. poliitilises maailmas, nagu ka kõikjal mujal, peab, peavad naised pidevalt tõestama oma kompetentsust. naised peavad lakkamatult vaeva nägema ja edukad olema. kuid naised teavad seda ja lõppude lõpuks on see naistele isegi stimuleerivaks ja naised ei, peavad alati julgelt ette astuma, samas jäädes naiselikuks, selle asemel, et oodata, et nende poole pöördutaks. ja kui naine on jõudnud tähtsale ametikohale, siis peab ta olema väga valvas. selleks, et vältida oma naiselikkuse alipina kasutamist, et mitte langeda oma naiselikkuse ärakasutamise lõksu isegi kõrgetel ametikohtadel olles on naised ohustatud. selline naistevaheline solidaarsus on põhitähtsusega. me ei tuleta seda endale piisavalt tihti meelde. mina olen ise seda täiesti erakordsel kombel läbi elanud siin Euroopa Parlamendis, eriti siis, kui mind presidendiks valiti. see äh, solidaarsus, nagu president Puusek seda meenutas, lubab naistel poliitikas edendada naiste olukorda kõikjal. ja tahaksin lõpuks anda teile positiivse signaali, tuua, toon selle omaenda riigi kogemusest tuhande seitsme, üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal ütles seitsekümmend protsenti prantslastest, et nad ei tahaks, et naine oleks riigi presidendiks, kuid tänaseks üheksakümmend protsenti ütleb, et neil ei oleks sellega mingisugust probleemi. me näeme seda juba äh, Saksamaal, äh, Soomes, äh, Leedus, Iirimaal ja loodetavasti läheb meil ka Prantsusmaal hästi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal see muutus arusaamades on lootustandev, seda lootust tuleb hoida ja toita. ma ei kahtle selles, et äh, Euroopa Parlament ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon annavad oma panuse sellesse võitlusse. ma soovin teile kõigile väga head äh, aastapäeva ja kõikidele neile, kes kõikjal maailmas öö, äh, vaeva näevad ja selle nimel töötavad ja soovin teile palju edu. suur tänu, proua Robinson, suur tänu, proua Fontaine. Äh, arvan, et me oleme saanud väga hea ülevaate nii sellest, milliseid edusamme on saavutatud võitluses naiste õiguste eest kui ka sellest, millised väljakutsed meid ees ootavad. samuti sooviksin rõhutada küsimust, mis kõlas proua Robinsoni kõnes, kas Euroopa on kümne aasta pärast Äh, valmis selleks, et poliitilistes kogudes oleks esindatus võrdne, samuti et mujal kajastuks meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus. seda me saamegi täna arutada, aga tahaksin välja tuua ka proua Fontaine'i kõnes selle momenti, et äh, naised peaksid olema solidaarsed, kui keegi on positsioonil, kõrgel positsioonil, siis tuleb teda mm, ka toetada, sest siis julgevad naised rohkem võtta endale äh, olulisi ülesandeid. et äh, ei juhtuks nii, et et naised muutuvad lihtsalt alibiks erinevates poliitilistes kooslustes. suur tänu äh, väga huvitavate sissejuhatavate sõnavõttude eest, aitäh, et te osalete tänasel konverentsil. nüüd aga lähme üle arutelule. meenutaksin, et äh, maksimaalne kõneaeg on kolm minutit ja me loodame, et sõnasoovijaid on palju. esimesena on kõnelejate nimekirjas proua Hilda Figuredo Euroopa Parlamendis. palun, proua Figuredo. Eh, eh, suur aitäh, tahaksin tervitada kõiki naisi, kes siin täna saalis viibivad, tahaksin üleüldiselt tervitada ja tänada kõiki naisi Euroopa Liidus, eriti neid, kes praegusel hetkel kannatavad diskrimineerimise all. Nad kannatavad sellepärast, et nad endiselt võitlevad oma vabaduse eest. selline on olukord veel paljudes liikmesriikides, mõtlen ka nendele naistele, kes on äh, sõdade ohvrid. nii et äh, tervitan kõiki naisi, neid, kes kannatavad, neid, kes võitlevad, neid, kes on veel kaugel võrdõiguslikkusest ning äh, võrdsetest võimalustest. tegemist on naistega, kellel ei ole veel olnud võimalust ennast teostada inimestena ning neil ei ole olnud võimalust nautida kõiki kõike seda, mida on saavutatud mujal maailmas. sada aastat on möödunud sellest, kui alustati rahvusvahelise naistepäeva tähistamist. loomulikult on selle sajandiga paljudki saavutatud, tegemist on ju äh, siin ühe maailma piirkonnaga, kus on saavutatud kõige rohkem hoolimata kõigest äh, on aga naised endiselt alaesindatud poliitilises elus. nüüd Euroopa Parlamendis on see arv kolmkümmend viis protsenti, aga paljud rahvusparlamendi, parlamendid on sellisest numbrist veel kaugel. ja me ei räägi mitte ainult äh, poliitikast ja äh, parlamentidest, räägin ka laiemalt äh, siin näiteks ka valitsuskabinetidest või kas või omavalitsustest miks äh, naised, kes, äh, kellel ju ometigi seal kohalikul tasemel oleks võimalus töötada nii oma kodu lähedal, äh, jäävad kõrvale sellest kohalikust valitsemisest? tuleb naisi julgustada osalema kohalikus poliitilises elus. tahaksin mainida ka siin äh, seda, et tegelikult liigutakse täiesti tagurpidi. on loomulikult meil käimas majanduskriis, finantskriis ja nii edasi ja kõik see mõjutab naiste olukorda, me oleme näinud, kuidas vaesusmäär, diskrimineerimine, äh, näiteks töökohal ja nii edasi järjest kasvab tehakse kärpeid sotsiaalteenustes, näiteks ähm, lastetoetuste osas ja loomulikult see kujutab endast tegelikult tagasiminekut. ja just nimelt sellepärast praegu tähistades seda sündmust, tuleb sellele kõigele tähelepanu pöörata ning tuleb äh, tagada see, et kõik poliitilised juhid, olgu nad mehed või naised, võtaksid seda ka tegelikult arvesse, et meil oleks tõeline solidaarsus, tõeline võrdõiguslikkus ning et need muutused oleksid midagi konkreetset meie elus. ja seda selleks, et nüüd paari aasta pärast saame juba ise öelda, et ka meie osaleme selles muutuses. Maria Äh, suured tänu, proua Maria Koljatsurua, palun eh,. Θα ήθελα να, και εγώ να ενώσω τη φωνή μου και τους προβληματικούς. Ka mina äh, sooviksin oma sõna sekka öelda sellele, mida siiani öeldud on. ma olen osalenud sarnastel koosolekutel paljudel kordadel Euroopa Parlamendis ja olen väga uhke, et saan oma koduriiki esindada ka tänasel koosolekul koos kolleegidega. kallid sõbrad, minu enda koduriigis on naiste võitlus võrdõiguslikkuse saavutamiseks olnud äh, tulemuslik, äh, sest meil on õnnestunud mõjutada seadusandlust see loob tugeva institutsionaalse raamistiku, mis toetab võimu ja poliitika jagamist, eriti mis puudutab naiste osalemist kõigis poliitikasektorites minu koduriigis. näiteks on kahe tuhandendast aastast vastu võetud eh, vastuseadus, mis võimaldab eh, naistele osaleda nii erasektori kui ka riigisektori eh, puudutavate otsuste langetamisel, ka seadus, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal, puudutab poliitilisi parteisid ja naiste ja meeste äh, omavahelist proportsiooni, mis peab olema vähemalt kolmandik naisi. ja on ka teisi näiteid uute seaduste kohta, mis puudutavad just ähm, otsuste langetamist kesksetel posi-, poliitilistel positsioonidel. Kreeka parlamendis on ainult viiskümmend kaks naist kolmesajast parlamendiliikmest ja protsentuaalselt tähendab see seitseteist koma kolm protsenti. see on muuseas kõrgem naiste arv võrreldes varasemate valimiste tulemustega ja kahe tuhande seitsmendal aastal oli kuusteist protsenti naisi, kaks tuhat neli kolmteist protsenti ja üheksakümne kuuendal aastal oli ainult kuus koma kolm protsenti naisi. Euroopa Parlamendis on äh, andmed julgustavamad, on seitse naist kahekümne kahest äh, naisest, kes äh, esindavad minu riiki Eh, ehk eh, see on siis kahe tuhande üheksanda aasta tulemuste järgi nii. kahe tuhande kümnendal aastal olid viimati valimised ja ainult kolmkümmend kaks naist valiti linnapeadeks, rohkem kui kolmesaja kohaliku omavalitsuse eh, hulgast, mis tähendab seda, et kolm koma üks protsenti on ainult äh, naisi. kahe tuhande kümnenda aasta valimiste puhul valiti kokku äh, ainult üheksa naist linnapeadeks ehk äh, regioonide tasanditele ei sattunud omavalitsuse juhtima naised ja üksteist naist viiekümne seitsmest valiti regioonide asejuhatajateks, mis tähendab üheksa koma kolm protsenti. kõik ülaltoodud andmed viitavad sellele, et meil on tõsiseid probleeme sotsiaalse protokolli täitmisega äh, minu kodumaal ja meie kindlaks eesmärgiks on äh, naiste mõjuvõimu tugevdamine Kreekas kindlasti peab see olema kohaliku tasandi eh, üldise kliima parandamise mõttes kasulik ja naisi tuleb senisest rohkem valida nii kohalikul, regionaalsel kui ka üleriigilisel eh, tasandil. me ei saa ka alahinnata toimunud muutusi, seepärast tahaksin nimetada seda, et selles kriitilises äh, valdkonnas on äh, tegemist rohkem formaalse kui sisulise teemaga. ja erinevates sotsiaalelu sektorites, nagu näiteks haridusvaldkond, on äh, terve hulk erinevaid eelarvamusi ja naised äh, ka ise ei taha nii väga osaleda poliitikas, mis on takistanud võrdõiguslikkuse saavutamist ka meie äh, parlamendis. kindlasti olete te samasuguseid muremõtteid kuulnud ka varem, kuid sooviksin nimetada, et äh, muidugi ka minu koduriigis mõjutab olukorda majanduskriis ja ennekõike kannatavad selle all naised, sest ähm, äh, suurima töötute hulga moodustavad just naised, noored naised, sealhulgas ka haritud naised. ja ainult äh, tasakaalustatud sotsiaalne mudel oleks ähm, äh, võrdne ja võrdõiguslikkuse võimalusi pakkuv mõlemale soole ja ainult see tagaks meile kaasaegse eh, sotsiaalse elu. suur tänu, eh, proua Missiest Muren, kes on Euroopa Parlamendi liige ja naiste õiguste ja sotsiaalse võrdõiguslikkuse komisjoni aseesinaine. palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu kõigile neile, kes on äh, siin täna kõnet pidanud, äh, kuid ühtlasi, kes äh, esindavad ju naisi meie ühises võitluses. esimene teema, millest tahaksin sõna võtta, oleks järgmine. tahaksin rõhustada seda, et see võitlus on kollektiivne võitlus, terve ühiskonna äh, meie ajastu võitlus, see ei ole ei vasakpoolsete ega parempoolsete võitlustega naiste ega meeste oma. see on võitlus, mida peame võitlema kõik üheskoos. milline ühiskond saab tänapäeval lubada endale seda, et äh, jätab täiesti kõrvale viiskümmend protsenti äh, energiast, viiskümmend protsenti intelligentsusest nii et see on see esimene punkt, millega me peame kõik üheskoos tegelema hakkama, sest et see puudutab meid kõiki. vaadake nüüd seda, kui palju riigid ja pered on pingutanud selleks, et äh, poisse ja tüdrukuid haritakse ühtemoodi, aga vaadake siis, kuidas paari karjääriaastat äh, see vahe järjest süveneb ja kuidas äh, täiesti läheb raisku kogu see pingutus, äh, mis oli tehtud. nii et peame kõik siin mobiliseeruma ja räägin siin naiste õiguste komisjoni liikmete ees. meie komisjonis ei ole mingisuguseid barjääre, me kõik võitleme ühe ja sama asja eest ja kindlasti ei tee me seda piisavalt kiiresti ja ma tõesti tahaksin, et see öö, naiste õiguste komisjon ei oleks enam selline veidi justkui lisakomisjon või mingisugune neutraalne komisjon. võib-olla ühel päeval meil ei olegi enam seda naiste õiguste komisjoni vaja. nüüd minu teine märkus mulle meeldiks, kui naised lihtsalt tuginedes omaenda teadmistel, oskustel saaks jõuda samasugusele tasemele, samasugusele karjääriredeli astmele nagu mehed. ja põhimõtteliselt olin ma kvoodipoliitika vastu, sest et see on veidi alandav naistele, et neil on vaja kvoote selleks, et äh, kuhugi jõuda. aga nüüd olen ma jõudnud arusaamisele, et ilma kvootideta ei jõua me üldse kuhugi. ja äh, härra president Puusek ütles, et on tarvis seda, et Euroopa Liit annaks uut jõudu sellele võitlusele selleks, et liikmes, liikmesriikidel oleks suund selge ja nagu teised siin ka ütlesid, peab võimaldama naistel edasi liikuda selles ühiskonnas, nad peavad leidma oma võrdse koha meeste kõrval. ja kõik see valmistab mulle üsna palju muret, Nicole Fontaine ütles äh, ju väga õigesti enne, et erakonnad äh, eelistavad trahve maksta, kui et naistele rohkem öö, äh, vastutust anda, kas nad kardavad naisi, kas nad kardavad, et neil on liiga suur töökoormus? miks karta, me peame kõik liikuma edasi tõhusalt, rahulikult, üheskoos, sest et me ju teame, et meie kõigi tulevik siin Euroopas, nii meeste kui naiste oma, sõltub meie endi veenmisvõimest. ja nüüd on territoriaalseid reforme, mis ei võta arvesse naiste küsimust. kuigi nad peaksid seda tegema. nüüd kolmas märkus. paar päeva tagasi avaldati uurimus, mis ütles, et mehed arvavad üldiselt või vähemasti kakskümmend protsenti meestest arvavad, et kriisiolukorras peab äh, töökohtadele olema eelisõigus meestel. seda tüüpi uuringud näitavad, et meil on veel väga pikk tee käia selleks, et äh, teha ruumi naistele mitte ainult poliitikas, vaid äh, tööturul laiemalt. me räägime täna hommikul siin naiste rollist poliitikas, aga see on tegelikult vaid jäämäe tipp ja tegelikult peame tegelema naiste kohaga, rolliga tööturul, selleks, et naisi ei kohalda, ei koheldaks diskrimineerivalt äh, ettevõtetes. ja lõpetuseks tahaksin teada, et kui kaua me veel kavatseme lubada sellist olukorda, et naised teenivad oluliselt vähem kui mehed? kas teile tundub normaalne, kallid äh, mees- ja naiskolleegid, et meie ühiskonnas on, peab naine töötama viis aastat selleks, et äh, teenida sama palju kui üks mees nelja aastaga? mul on äh, lapsed ja ka palju lapselapsi ja ma kardan, mis saab neist sellises ühiskonnas, kus sellist asja lubatakse. proua president, meil on veel palju teha ja teeksin ettepaneku, et äh, võttes arvesse eriti seda, mida tegi Giselle Alimi ja mida on tehtud ka teistes äh, liikmesriikides, teeksime tööd eu-, naiseurooplase klausliga. Eh, suur tänu ja nüüd annan sõna proua Šiminis Basrilile, palun. <clears throat> suur tänu, proua president. naisena ning parlamendiliikmena olen nais, olen inimõiguste komisjoni ja naisõiguste komisjoni liige. minu jaoks on suur au täna tähistada äh, seda päeva nii oluliste inimestega, naistega, kes on olnud äh, eeskujuks paljude teistele naistele. kindlasti on meil vaja vaadata siin minevikus tagasi ja mõelda tuhande üheksasaja kaheksandale aastale, kui viisteist tuhat naist läksid tänavatele selleks, et äh, nõuda midagi väga lihtsat, paremaid äh, töötingimusi, kõrgemat palka ning eelkõige hääletusõigust. sellest ajast peale on ju paljugi muutunud ja see võitlus võib-olla tundub meile midagi minevikust, aga paljud nendest probleemidest, mille vastu võideldi juba sada aastat tagasi, kestavad edasi, on endiselt naisi, kes teenivad sama töö eest vähem kui mehed ning pere ning tööelu ühildamine on meie kõige olulisemaid teemasid, kui me räägime võrdõiguslikkusest. hääletusõigus on meile nüüd tagatud, aga nagu me siin täna kuulsime, ja nagu eelkõnelejad on öelnud, siis naiste osalemine poliitilises elus on endiselt üsna piiratud ja selles osas on meil veel pikk tee käia. väljakutsed on suured ja kuigi meist keegi ei taha, et meile siin midagi kingitakse, siis loomulikult ei tahame äh, ka seda, et meid jäetaks kõrvale, kui äh, me saaksime teha tegelikult väga korralikku tööd, kas näiteks eelarvamuste tõttu või mille tõttu iganes, ka selle tõttu, et arvatakse, et naised ei suuda korralikult ühildada oma töö- ja pereelu. me kõik teame, et äh, oleme teinud pereelus, oleme toonud ohvreid seda me teame kõik, aga maailmas on miljoneid naisi, keda peetakse lihtsalt alaväärseteks. ja tahaksin siin avalikult hukka mõista seda, kuidas koheldakse paljudes islamiriikides naisti, naisi. see on täiesti arusaamatu. mina olen selle vastu, ma olen selle vastu, kuidas koheldakse naisi Araabia maades kuidas me saame lihtsalt mitte midagi öelda, kui naistele visatakse hapet näkku või ei lubata lastel, äh, tüdrukutel kooli minna või äh, mõistetakse naised surma sellepärast, et äh, nad on oma meest petnud? me tahame, et Põhja-Aafrikas aset leidvates liikumistes ka naised mängiksid suurt rolli ja meie siin Euroopa Parlamendis peame selle eest hea seisma. väga oluline on ka see, et me peame kaitsma kõiki tüdrukuid, kes elavad Euroopas ning kes tahavad olla nagu meie, kuid kes eh, ei saa midagi teha tulenevalt eh, kultuurilisest taustast, eh, traditsioonidest. kõik need teemad mõjutavad oluliselt naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja meil ei ole vaja mitte ühte päeva, et nendest kõigest rääkida, vaid tervet aastat meil on ka koduvägivalla teemaline raport, sellele täna juba ka viidati. minu prioriteediks siin parlamendis on koduvägivalla ohvrid ja seega Euroopa, ma loodan, et Euroopa lähenemiskeeld lõpuks ka jõustub. naiste õiguste kaitsmine tähendab seda, et me kaitseme inimõigusi ja see ongi just minu prioriteet Euroopa Parlamendis Euroopas peavad väärtusi jagama nii naised kui mehed, see on õigus elule, õigus vabadusele ning inimväärikusele. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Plandile, kes on samuti Euroopa Parlamendi saadik. suur tänu, ma tahaksin tänada Äh, kõiki kõnelejaid nende ettekannete eest, nende sõnumite eest, kuid äh, eelkõige tahaksin soovida äh, kõigile head aastapäeva kaheksandaks märtsiks kõigile naistele ja tüdrukutele üle maailma. me kõik teame, et Äh, sada aastat on möödunud esimesest äh, rahvusvahelisest naistepäevast, sada aastat võitlust, pingutusi, edusamme. me kõik osal, oleme selles osalised ja me oleme kõik osalised ka edusammudes ja ka edusammude puudumises. nii mehed kui naised on sellesse panustanud ma ei usu, et sooline võrdõiguslikkus oleks sotsiaalse õigluse küsimus. ma arvan, et see on pigem äh, vahend äh, progressi ja tõhususe saavutamiseks. see on vahend, mille läbi saavutame ühendatud Euroopa, mis on õiglane kõikide oma kodanike suhtes. ma olen väga hoolikalt äh, kuulanud kõiki sõnavõtte siin, mis mainisid, milline negatiivne mõju on olnud finants- ja majanduskriisil naiste olukorrale. tõepoolest, vaesus on üha rohkem naiste poolel. diskrimineerimine samuti, diskrimineerimine tööturul üha süveneb, diskrimineerimine süveneb ka ühiskonnas. kui me tõesti tahame nagu ähm, proua Murane ütles, kui me tahame, et Euroopa kiirendaks edasiliikumist, siis me peame kõik siin, meie Euroopa Parlamendi liikmed, saatma tugeva signaali. kahe tuhande üheksandal aastal äh, jõustus Lissaboni lepe, selle leppe järgi on meil õigus äh, seadus, seadusi algatada, ma räägin siin just kodanikualgatusest kakskümmend seitse liikmesriiki võivad seda kõik teha. organiseerigem siis kõikjal Euroopas kampaaniaid, toogem naisi meile lähedale, lähemale. proua Fontaine rääkis solidaarsusest, solidaarsus on tõesti väga oluline. me peame kokku koguma nii palju naisi ja mehi kui võimalik organiseerigem selliseid kampaaniaid, kogugem allkirju ja eh, surugem läbi sookvoodid kvoodid, äh, proua Robinson, ma arvan, et äh, Euroopas ei olda teadlik sellest, kui oluline on naiste osalemine poliitilises elus, kuigi juba öeldi et, et üheksakümmend protsenti Prantsuse meestest leiavad, et naiste osalus poliitikas on oluline, ma arvan, et see ei ole piisav näidakem, et see statistika vastab reaalsusele, kui see on reaalne olukord, siis hakakem allkirju koguma ja läbi kodanikualgatuse viigem sisse sookvoodid, sest teine pool ühiskonnast ehk meie, naised, peame samuti olema esindatud poliitilisel maastikul. me ei taha poliitikasse minna ainult selleks, et saada tähtsaid töökohti või mm, äh, tähtsaid positsioone, vaid me oleme siin selleks, et äh, saada paremaid vastuseid oma probleemidele, probleemidele, millega seisavad silmitsi naised ühiskonnas, aitäh! tänan! ja nüüd saab sõna proua Gomes, Euroopa Parlamendi liige. palun, proua Gomes! suur tänu! tahaksin tervitada siin kõiki meie külalisi, eriti Mary Robinsoni ja Nicole Fontaine'i. Mary Robinson, paljud meist arvasid, et teie võiksite, et oleksite võinud olla väga heaks kandidaadiks siin Euroopa Liidu presidendi kohale kahe tuhande üheksandal aastal. lõpuks see nii ei läinud, aga igal juhul meil on vaja naisi äh, sellistel ametikohtadel, mida on väga hästi näha, on vaja naisi olulistele ametikohtadele, sest et äh, naised tegelevad teistsuguste küsimustega, küsimustega, mis on kõige olulisemad ka just nimelt naistele loomulikult me teame, et käimas on maailma majanduskriis, eriti tõsine on see mõningates liikmesriikides, Kreekas ja Portugalis muuhulgas, ja me oleme selgelt näinud, et naised on need, kes esimesena kannatavad sellise kriisi all, nad on esimesed, kes töökohast ilma jäävad, ka need, kes näevad, kuidas palgavahe veelgi suureneb, mis niikuinii juba oli olemas, kuid naised saavad samuti mängida rolli suurtes ettevõtetes, pankades, vastutavatel ametikohtadel me ei tohiks piirduda sellega, et me räägime naistest vaid poliitilistel ametikohtadel, peame mõtlema ka teistele asutustele, ettevõtetele on kohti, kus naistel oleks võimalik tohutult mõjutada ühiskonnas toimuvat ja seega peaksime mõtlema selliste strateegiate peale, mis võimaldaksid meil tagada see, et naised sellistel ametikohtadel ka oleksid meil on vaja sellist naistest koosnevat kriitilist massi, kes tõesti suudaksid äh, midagi muuta. finantsvaldkonnas on palju inimesi praegu, kes tunnistavad seda, et kui ettevõtetes, finantsettevõtetes ja pankades oleks olnud juhtivatel ametikohtadel rohkem naisi, siis oleks äh, võib-olla, äh, oleksid asjad läinud hoopis teistmoodi ja tagajärjed ei oleks praegu nii katastroofilised. minu arvates on oluline kõikidele, sealhulgas ka Euroopa Parlamendile ja Naiste Õiguste Komisjonile, pöörata tähelepanu sellele, mida täpselt tehakse ja mida ei tehta selleks, et naiste äh, rolli suurendada. peame tagama selle, et naised oleksid sellistel juhtivatel ametikohtadel, kus neil on tõesti võimalik midagi ära teha. minu jaoks on kõige olulisemaks valdkonnas siin julgeolek ja riigikaitse. traditsiooniliselt on naistes, naised sellest hästi kõrvale jäänud, sest traditsiooniliselt on tegemist väga maskuliinse valdkonnaga. aga meie riikidel on väga oluline, et oleks rohkem naisi, kes oleks spetsialiseerunud kaitsevaldkonnale. ja mitte sellepärast, et see mõjutab eriti oluliselt äh, riikide majandust, vaid sellepärast, et see panustab ju rahu tagamisse. Euroopa Liidul on vaja uut sorti poliitikat, äh, suheldes ülejäänud maailmaga. me peame õppima oma mineviku silmakirjalikkusest, vaatame, mis toimub Põhja-Aafrikas, Euroopa Liidu naabruspoliitika, kuigi et see edendab inimõigusi, võrdõiguslikkust, demokraatiat ja nii edasi, siis tegelikkus on näidanud hoopis midagi muud. me oleme näinud et tegelikult oleme toetanud diktatuure. väga oluline on toetada naiste osalemist nendes liikumistes, mis võitle, võitlevad vabaduse ja demokraatia eest Araabia maades, islamimaades. Need naised, kes näitavad, et islam ei lähe kokku demokraatiaga. selline peab olema ka meie peajoon välispoliitikas, suheldes just nimelt nende riikidega. Nendes riikides ei toimu mingisugust demokraatlikku arengut, kui naiste rolliga ei arvestata ja kui nende kaasamist kõikidele tasemetele ei edendata. ja nüüd saab sõna proua Kolaska-Babinska Euroopa Parlamendi esindaja, palun E, witam koleżanki e, i kolegów. E, myślę, że diagnozę... Kallid kolleegid, ma arvan, et tõepoolest diagnoos on väga hea, me teame, kus paikneb ebavõrdsuse põhjus, me teame, milline on ebavõrdsus, nii et me peame nüüd võimalikult kiiresti tegutsema. kui naised ei võitle seadusandluse muutmise eest, siis meil ei õnnestu kuigi palju saavutada, kolm aastat tagasi Poolas eh, moodustasime naiste kongressi ja me tänu selle eh, tööle saavutasime eh, sookvootide sisseviimise kõikidel valimise tasanditel. loomulikult oli selle vastu ka teatav tõrjutus, kuid äh, võitlus võrdõiguslikkuse eest äh, ei ole mitte ainult võitlus naiste eest, positsiooni eest poliitikas, vaid ka ähm, mõtlemise muutmise eest ühiskonnas laiemalt ja see arutelu on täiesti muutnud seda, kuidas meie ühiskonnas asju nähakse ja kuidas meie poliitikud asja näe-, näevad. me saavutasime äh, seadusandluses muudatuse, me ei saavutanud küll kõike, mida me tahtsime, me tahtsime, et oleks viiekümneprotsendiline esindatus kõikidel valimise tasanditel, kuid me saavutasime ainult kolmekümne viie protsendilise esindatuse ja meil on parlamendivalimised äh, sügisel, äh, kus seda uut seadust kasutatakse, kuid äh, meil on uus probleem, kuidas leida naisi, kes tahaksid valimistel osaleda, kes ei kardaks, kes usuksid endasse, e, usuksid, et nad on piisavalt kompetentsed, et seda tööd teha. see on juba teine küsimus, kuid ma tahaksin teid kõiki üles kutsuda tulema Poolasse septembris kus on järgmine naiste kongress, see on äh, rahvusvaheline konverents, sest äh, Poola saab Euroopa Liidu eesistujaks ja me tahame äh, uusi eesmärke seada, sest me oleme spontaanne liikumine, me ei ole öö, organisatsioon, vaid lihtsalt rahvaliikumine ja me tahame teatud eesmärke seada, mida me tahaksime äh, poliitilises arutelus välja tuua. ma tean, et Euroopa Liit võib palju ära teha, sest te võite seadusandlust äh, muuta, sisse viia soovitusi raportite näol ja otsuste näol, kuid äh, kui meie rahvaliikumistele ei ole toetust, siis me kahjuks ei saa kuigi palju muuta, aitäh. ja nüüd annaksin sõna proua Dagmar Schumacherile, kes esitab UN Womenit, palun. Thank you very much um,, Chair. suur tänu, lugupeetud esinaine, ka mina sooviksin nelja mõtet teiega jagada. kõigepealt õnnitleksin kõiki mehi ja naisi maailmas, kes on tegutsenud äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse äh, Imeli ja sooviksin ka tänada Naiskomisjoni tänase ürituse korraldamise eest. Ehm, umbes poole elanikkonna potentsiaal on kasutamata, nagu me juba oleme kuulnud täna hommikul. Ehm, nii mm, maailmas tervikuna on väga vähe naisi, kes otsustavad siis, kui räägitakse rahust, kui räägitakse suurematest muudatustest, kliimamuutustest ja nii edasi. meie ei kaasa naisi piisavalt juhtimisse ja naiste osalemine erinevates sektorites on olnud liiga tagasihoidlik, kuigi see tooks ühiskonnale tervikuna kaasa väga palju positiivset me soovime teha koostööd Euroopa Parlamenti selliste teemade osas nagu vägivalla lõpetamine ähm, naiste suhtes, seal on vaja nii meeste kui naiste toetust. me soovime, et proua Michelet Bachelet, kes on senini meid toetanud ähm,, jätkaks meiega koostööd äh, ÜRO on loonud äh, veebilehekülje Aino Politics, kus äh, saab online äh, igaüks äh, kasutada vahendeid äh, selleks, et äh, saada ekspertnõu nendele naistele, kes osalevad poliitilises elus. viimasena äh, aga sooviksin oma kõnes rõhutada seda, mis juba ka on täna räägitud teema ehk naiste olukord Põhja-Aafrikas. Põhja-Aafrikas on vaja nii poliitilisi kui sotsiaalseid reforme, et suurendada naiste äh, õigusi selles regioonis ja et äh, Araabia maailma naised saaksid seniselt parematele positsioonidele ühiskonnas. tänan teid! suur aitäh ja nüüd annaksin sõna European Women's Lobby esindajale Cecil Kriovabile. suur tänu naiste Euroopa lobi püüab edendada kõikjal Euroopas naiste õigusi ja eriti soolist võrdõiguslikkust. me oleme palju rääkinud täna siin sookvootidest, nii et minu küsimus on järgmine. kas oleks võimalik sisse viia siin kojas äh, soolise võrdõiguslikkuse kohustust? Äh, Euroopa äh, Liidus, kas see oleks juriidiliselt võimalik? me oleme palju rääkinud ka solidaarsusest ja ühisest võitlusest, kas äh, naiste ja meeste koalitsioon võiks äh, sellele äh, üleskutsele vastu astuda siin kojas järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel. me tahaksime, et selline koalitsioon, mis ühendaks kõiki poliitilisi parteisid, sünniks, me arvame, et see on võimalik ja me tahaksime, et kõik, ka kodanikuühiskond sinna kaasataks, et saavutada naiste ja meeste võrdset esindatust siin järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel, aitäh! Ehm, eh, suur tänu ja nüüd tahaksin veel kord öelda tänusõnad meie kutsutud külalistele, tänan ka kõiki, kes osalesid arutelus on olnud väga põnev. aga nüüd läheme üle tänase konverentsi teise osa juurde. veel kord aitäh kõigile kutsutud külalistele. aga meie tänase koosoleku teine osa on pühendatud sellele, et me jagame omavahel kogemusi selles osas, kuidas on võimalik tööd teha, et naiste positsiooni poliitikas parandada. ja äh, ütlen ka aitäh kõigile liikmesriikide parlamentide esindajatele, kes on kirjeldanud, millised nende kogemused on. me paraku ei saa pakkuda seda võimalust, et kõik paneelis osaleksid ja oma infot edasi annaksid, kuid äh, rõhutaksin, et kõigil on võimalus paluda sõna pärast sissejuhatavaid sõnavõtte ja seeläbi jagada oma kogemust. nüüd aga ütleksin tere tulemast meie järgmisele kõnelejale kelleks on äh, ne-, proua Neele Liinen, kes on Belgia senati meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõudeandekomisjoni esinaine. palun. Thank you uh, very much. suur aitäh. Äh, daamid ja üksikud mehed, meie tänasel koosolekul. me oleme täna siia kogunenud selleks, et rääkida naiste poliitilisest rollist Euroopa Liidus. kas sellest on endiselt vaja üldse rääkida? kas me ei ole nüüdseks saanud juba kõik tugevateks Euroopa naisteks? muidugi oleme, kuid sellele vaatamata ei ole töö veel lõpetatud ja sellepärast sellised kohtumised nagu täna jäävad ka tulevikus oluliseks nii naiste Äh, olukorra arutamiseks kui ka poliitika ja ühiskonna jaoks. Ähm, naiste arv poliitikute hulgas on küll viimaste aastate jooksul suurenenud, kuid see ei ole veel piisav. Äh, naised ei ole ka nii innukad nõustuma kõrgete positsioonidega äh, nagu mehed ja me, naised valimisnimekirjades ei ole sugugi mitte ainult paratamatus, vaid see on ka võimalus. demokraatlikus ühiskonnas peaks kõik valdkonnad, sealhulgas ka poliitika, olema esindatud nii meeste kui naiste poolt. ja Põhjamaades on naiste olukord, naiste esindatus suurem, seepärast tagat-, on seal ka tagatud parem olukord. mina usun seda, et ähm, innovatsioon ja loovus äh, tulevad äh, otsustesse sisse justkui seal on esindatud mõlemad äh, osapooled. minu kui Belgia senati võrdsete võimaluste komisjoni esinaise roll on just selle eest võidelda. kas te teadsite näiteks eh, seda, et nendes riikides, kus ettevõtetes on rohkem naisi, on rohkem dünaamilisust, konkurentsivõimet ja innovatiivsust? see ei ole sugugi mingi naisorganisatsiooni seisukoht, vaid tegemist on uuringu tulemustega, mis peegeldavad eh, ülemaailmselt soo-, soolist eh, erinevusi. on olemas sellekohane raport ja on ka Euroopas tehtud äh, vastavaid uuringuid. Äh, paljud naised eelistavad osaajaga töötamist, see ei ole nende vabatahtlik valik, vaid äh, sunnitud peale pere ja töö vajadustest, kuid väiksem töökoormus tähendab vähem raha ja väiksemaid pensione, kuigi need otsused on langetatud vajadusest lähtuvalt. seepärast Belgia võrdsete võimaluste komisjoni esinaisena soovin ma, et ei toimuks sellist diskrimineerimist palga osas, et naiste vähene esindatus lõpeks ja et me saaksime tulevikus olukorda parandada nii näen mina olukorda ja ma huviga ootan teie arvamusi. ootan põnevusega ka meie arutelu, tänan teid. Eh, suur aitäh, proua Leinen. järgmiseks kõnelejaks on Alena Kaidoskova, kes on eh, Tšehhi senati eh, asespiiker. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mě... suur tänu, daamid ja härrad. tere kõigile. minu jaoks on suur au osaleda tänases arutelus. tähistame meie võitluse sajandat aastapäeva, mille eesmärgiks on võrdsus nii õigustes kui ka võimalustes. minu jaoks on suur au istuda siin väga väljapaistvate kolleegide kõrval, samuti on siin mitmed naiste komisjoni, naiste õiguste komisjoni liikmed, on inimesi ka Euroopa Nõukogust, tegemist on tõesti väljapaistvate isikustega ja mul on suur rõõm ja au osaleda tänases arutelus see pakub mulle võimaluse jagada oma kogemusi Tšehhi vaatenurgast. Tšehhi naistena oleme uhked selle üle, et olime esimesed, kes said hääletusõiguse ja seda tuhande üheksasaja kahekümnendal aastal. aga me oleme pettunud selles, et sellest ajast saadik ei ole me suutnud saavutada kõike soovitut. kahe tuhande kümnendal aastal olid parlamendivalimised kevadel, sügisel senati valimised ja ka veel kohalikud valimised, nii et mis, milline oli olukord nendel valimistel? Need valimised näitasid selgelt, et on vajalik võtta kasutusele konkreetsed meetmed, kui me tahame suurendada naiste osalemist poliitikas. see peab olema seadusandluses kirjas hetkel Tšehhi Vabariigis ei toetata naisi, neid ei julgustata valimistel osalema. väga raske on leida äh, valimisnimekirjades naiskandidaate, need on kõik täis mehi. naised äh, lükatakse kuskile sellistele kohtadele, kus neil on väiksed võimalused, et äh, nad tegelikult ka parlamenti saavad naiste arv on siiski parlamendis suurenenud, hetkel on äh, lausa mm, ajalooline rekord, kakskümmend kaks protsenti naisi parlamendis ning kaheksateist koma viis protsenti äh, senati liikmetest on naised. nüüd äh, muudel tasemetel on olukord teistsugune, kakskümmend kuus protsenti naisi omavalitsustes järjest rohkem on ka naislinnapäid väikestes kohtades, kes kuuluvad vasakpoolsetesse ning vasaktsentristlikesse parteidesse. nii et naiste olukord on veidi paranenud me ei saa lihtsalt, lihtsalt lasta asjadele omasoodu minna ja loota, et olukord paraneb. me ei ole kunagi jõudnud selle kolmekümneprotsendilise eesmärgini. ja kuni me selle, seda ei saavuta, ei suuda me ära kasutada ka kogu meie riigi potentsiaali. parempoolne valitsus on olukorda veelgi halvendanud osades ministeeriumites pole ühtegi naist, ei ole, on väga vähe naisi ministrite ja aseministrite hulgas nüüd äh, tõepoolest parlamendis ja senatis on, äh, parlamendi alamkojas, ülemkojas on nüüd rohkem naisi, aga seda, see on vaid äh, kodanike surve tulemus. ja see on loomulikult iseenesest väga hea näide ja kui me tõesti tahame, et naised rohkem osaleks otsustusprotsessides, siis tuleb võtta kasutusele meetmed selleks, et edendada võrdsete võimaluste pakkumist nii naistele kui meestele sest et muidu ei toimu mitte midagi ning äh, tahaksin veel lisada seda, et Euroopa Liit ning äh, poliitiline kultuur rahvusvahelisel tasemel selliste meetmete kasutusele võtmises äh, mängivad väga suurt rolli. ja seega tahaksin tänada härra Puusekit, parlamendi presidenti, ning ka kõiki teisi, kes täna siin on kõnelenud. sest tegelikult on see nagu üks suur pere. kui üks pereliige ei ole päris oma ülesannete kõrgusel, siis äh, ka teised kannatavad selle all ja ühiskonnas on samamoodi. kõik kannatavad selle all, kui naistel ei ole oma sõna sekka öelda poliitilistes otsustusprotsessides me vajame sellist ühiskonda, kus naised saavad aktiivsed olla poliitilises elus. ja selleks, et selline õhkkond luua, oleme me ka täna siia kogunenud, me tahame võrdseid võimalusi naistele ja meestele, me tahame, et terve ühiskonna potentsiaali kasutatakse ära, seetõttu tahaksin tänada veel kord teid kõiki ning Euroopa Parlamenti äh, suur aitäh ka naiste õiguste komisjonile ning äh, nõukogu eesistujariigile. kõige olulisem on see, et nendest positiivsetest edasiminekutest saaks ka tõeline muutus Tšehhi ühiskonnas. järgmine kõneleja on Marleen Ruprecht kes on ähm, pensionäride naiste noorte komisjoni esindaja Bundestagist Saksamaalt. proua esinaine, kolleegid, daamid ja härrad. tahaksin tänada naiste õiguste komisjoni, et mind täna siia kutsuti tähistama rahvusvahelise naistepäeva sajandat aastapäeva. enne naistepäeva arutati öö, Saksamaal võrdõiguslikkuse teemal ja keskenduti põhiliselt võrdse töö, võrdsele töötasule, võrdsele esindatusele ja eelmisel nädalal sookvootide teema ettevõtetes oli parlamendis arutusel. hiljuti kirjutati ka raport võrdse esindatuse teemal hariduses ja tööturul. ja raportist tuleb välja, ja mis on äh, väga kõnekas, see on see, et raportit ei ole praktiliselt meedias üldse käsitletud. täna, tänane teema naiste osalus poliitikas sellest on samuti vähe räägitud Saksamaal poliitilisel tasandil, ainult siis, kui küsimus on sookvootides seega me näeme, et meil on tõepoolest eh, Saksamaa eesotsas eh, naiskantsler, eh, esimene meie ajaloos. kuid esimesest pääsukesest kahjuks ei piisa. ja neljateist ministri hulgas on viis naisministrit, see tähendab viis, kolmkümmend viis protsenti ja öö, liiduvabariikide eesotsas on kaks naist. kohalikul tasandil on arvud veelgi kohutavamad. Äh, äh, Bundestagis esindatud äh, parteidest kolme on soolise võrdõiguslikkuse kohustus minu enda parteis ehk Sotsiaaldemokraatlikus parteis on meil sookvoot, mis näeb ette, et peab olema nelikümmend protsenti ühe soo esindajaid. roheliste parteil on viiekümneprotsendiline kohustus ja vasakpoolsete radikaalide parteil samuti viiekümneprotsendiline kohustus konservatiividel kakskümmend viis protsenti ja Baierimaal arutatakse samuti selle teema üle. liberaalide parteil ei ole seda kvoodisüsteemi. sellest tuleneb, et et äh, praktiliselt esindavad seda parteid ainult mehed. Saksamaal juriidilises plaanis naistel on öö, loomulikult öö, valimisõigus, meie põhiseadus näeb ette võrdse kohtlemise, see on artiklis kolm. see tähendab, et riik peab kõik tegema selleks, et öö, tõepoolest äh, toimuks konkreetselt võrdne kohtlemine. kus me praegu oleme see, selles suhtes? vabaühendused, naisteühendused ja äh, naised, kes osalevad poliitikas, äh, on märkinud olulist puudujääki see puudujääk tõepoolest on olemas, kuid kas me peame võtma konkreetseid meetmeid, et seda olukorda parandada? siin äh, lähevad arvamused lahku, palju arutatakse selle üle, näiteks äh, noored arvavad, et kvoodid ei ole olulised. miks? Nad äh, toovad välja kompetentsuse argumendi, ainult inimesed, kellel on vastav kvalifikatsioon, võivad äh, siis taotleda teatud töökohti. Nad arvavad, et et tüdrukud äh, saavad nagunii koolis ju paremini hakkama. ma arvan, et naistel peaks olema äh, sama palju õigust kompetentsusele nagu meestel, sest ma arvan, et me kõik peaksime olema samas olukorras. ka meil peab andma naistele rohkem võimalusi. mis siis takistab võrdse kohtlemise rakendamist, ma arvan, et Euroopas on küsimus äh, traditsioonilises rollis, mis on naistel ja meestel ühiskonnas, mida me neilt ootame ühiskonnas? milliseid ootusi me neile seame? majanduslikus plaanis on tihti naised sõltuvad. Neil on võib-olla hea haridus, kuid pärast seda rollide jaotamisel peavad nad jagama oma aega töö ja e, pereelu vahel. ja kui e, mees taotleb poliitilist töökohta, siis ei küsita temalt kunagi, mida minult küsiti, mida te kavatsete oma lastega peale hakata, kuidas te nende eest hoolitsete, kui te selle töökoha saate, kes teie laste eest siis hoolitseb? meil on Bundestagis palju abielus saadikuid, lastega saadikuid, kuid kunagi ei küsita neilt, kus on teie lapsed, aga meilt, naistelt küsitakse seda tihti. nii et äh, see küsimus äh, rollijaotusest on naiste kahjuks äh, naised, kes on näiteks linnapead või töötavad naised, nad on ebasoodsamas olukorras, sest neil on lapsed Äh, äh, ja naised, kes tõusevad karjääriedeli, nad lihtsalt loobuvad laste saamisest. ja just siis, kui äh, tehakse karjääri, siis on seesama iga, kui peaks lapsi saama. on olemas ka veel teine takistus. see on see, et poliitikat valitsevad mehed ja ma püüan siin väga selgelt ennast väljendada, see tähendab, et et tegelikult kogu eh, organisatsiooni juhivad naised, kes on tagaplaanil kui te tahate tõepoolest poliitilisel maastikul olla esindatud, siis see tähendab, et ei jõua kunagi kõike korraga teha. näiteks ühel ministril on väga noor naine, kes tõepoolest võitles selle küsimuse eest ja see kuid ministrile ei esitatud kunagi mingisuguseid küsimusi, et lapse saamine võiks tema tööd raskendada. nii et te näete, see traditsiooniline rollijaotus toob endaga kaasa selle, et naised lihtsalt löövad kaasa poliitikal osalemise koha pealt. töömeetod ja, töömeetod ja pereelu ei ole seega omavahel ühendatavad. kui õhtul on, tuleb lapsed voodisse panna, tuleb süüa teha ja samal ajal tuleb osaleda nõukogu kohtumisel, siis naised ei saa sellega hakkama, eriti kui on tegemist üksikemadega ja sellepärast paljud naised lihtsalt löövad käega. sest kogu seda maailma valitsevad mehed. ja naised lihtsalt tõrjutakse tihti kõrvale me oleme sellel teemal viinud läbi uuringuid ja sellest tuleneb, et äh, naised on kõhklevad, äh, kui küsimus on poliitikasse astumises. mida peaks siis tegema? me peaksime kogu valimissüsteemi ümber vaatama. me peaksime vaatama, kas just nimelt see süsteem ei tõrju naisi kõrvale ja peaks looma äh, juriidilise struktuuri, nii et naised ja mehed võiksid ühendada oma tööelu ja pereelu. sest äh, tõepoolest äh, meil on juba võrdne ligipääs haridusele, ülikoolidele, see tähendab, et noored naised, kellel ei ole veel lapsi, võivad ilma mingisuguse probleemita saada häid töökohti, kuid kui nad tahavad saada ka lapsi, siis äh, tava, äh, siis kohtavad nad enda ees klaaslage, nagu me seda nimetame. nii et tõepoolest, see on suur puudujääk meie ühiskonnas, ma arvan, et see puudujääk on ka samamoodi mujal Euroopas olemas. kui me tahame tõepoolest võrdset kohtlemist konkreetselt põhiseaduse tasandil, siis ma arvan, et me peame äh, tegutsema sest paljudes riikides on selline diskrimineerimine. muidugi meil me peame just vaatama seda, kuidas see äh, reaalsuses äh, välja näeb. minu arvates me võiksime selle eesmärgi saavutada, kui me töötame ühiselt äh, ja näiteks täna, kui ma vaatan täna siin ringi, siis ma näen, et see küsimus võrdsetest võimalustest puudutab just äh, eriti naisi, sest siin ei ole kuigi palju mehi täna. meie naised oleme vähemalt kohal ja ma pean teile ütlema, et äh, ma olen väga kannatamatu, sest kui me ei tegutse, siis me ei õnne, me ei saa kunagi neid takistusi kõrvaldatud. kui me tahame tõepoolest olla võrdselt esindatud äh, igal tasandil, siis me peame tegutsema, aitäh! suur aitäh! samuti tänaksin ma praegu äh, rahvusparlamentide esindajaid ja nüüd annaksin sõna proua Sirba Piedikäinile, kes on Euroopa Parlamendi liige, samuti äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige. Äh, samuti vastutab äh, proua Piedikäinen raporti eest, milles uuriti naiste rolli poliitikas. suur tänu nende kõnade sõnade eest, samuti tänaksin kõiki kolleege, kes on osalenud ja oma väärtuslikke ideid meiega jaganud. minu arvates on naised poliitikas küsimus, mis puudutab nii ebavõrdsust kui võrdsust kuidas saab üldse ühiskond olla võrdsete võimalustega ressursside ja ideede kasutamisel, kui naiste potentsiaali ei kasutata? kõigepealt Äh, tahaksin ma äh, alustada sellest, et öelda, et valged keskealised mehed, nende kvoot peaks olema natukene väiksem. ütlesin kõigepealt, et ähm, naised poliitikas on teema, mis puudutab ebavõrdsuse teemat poliitikas on ju inimesi, kellel on erinevaid arvamusi, erinevaid seisukohti ja teada on, et avatud ühiskonnas on see tead-, tuntud kolmnurk olemas poliitikas, demokraatlikud seisukohad, siis heaolu puudutab see ja puudutab ka haridust. ja kui miski nendest äh, kolmnurga äh, siis teravikest kokku kukub, siis kukub kokku ka kogu ühiskond. ja need ühiskonnad, kus naisi on kaasatud rohkem otsustamisesse, on paremas tasakaalus, seda nii demokraatia, hariduse kui ka Äh, siis ühiskonna äh, seisukohalt tervikuna. ja millised on siis meie väljakutsed? kõigepealt veidikene numbreid ja no naised on väga erinevalt esindatud meie riiklikes parlamendites ja ka valitsustes on naiste hulk äh, vägagi erinev ja eh, seda peaksime me tähele panema. Eh, samuti on tasakaalust väljas eh, otsuste langetamine Euroopa tasemel, siinkohal ma muidugi viitan naiste arvule Euroopa Komisjonis. siis segregatsiooni teema. meil on sotsiaalsektoris ja haridussektoris rohkem naisi valitsustes. ja kui horisontaalselt vaadata praegu, mitu finantsministrit näiteks on naised või ka ajalooliselt vaadates väga edumeelsetes riikides, kui palju on olnud kas peaministri positsioonil või ka rahandusministri positsioonil naisi. Need numbrid on väga väikesed. üks barjääridest, mis meil ületada tuleb, on äh, see, et naisi tuleb saada majandusotsuste langetamisesse eh, kaasa, seda nii riigi tasandil kui ka erasektoris. aga eh, meil on selline tendents, et me lähtume otsustamisel nii-öelda objektiivsetest kriteeriumidest ehk siis investeeringutest ja eh, kuludest. Need on need kaks olulist sõna ja väljakutset Euroopa majandusest. aga kuidagi on nii, et kui me kasutame raha, siis kuidagi läheb see raha rohkem äh, raua, terase ja äh, siis äh, tsemendi peale, seda peetakse millegipärast in-, investeeringuks, aga kui raha kulutatakse inimeste peale, siis mingil põhjusel on see hoopiski kulu veel üheks väljakutseks on ähm, see, et naistel on vähem rahalisi vahendeid, kui nad oma kampaaniad äh, läbi viivad poliitiliste positsioonide saavutamiseks. ja teemad, mida naised tõstatavad meestega võrreldes, võivad ka olla erinevad. ja siis veel äh, see usalduse teeme, teema või ütleme, Äh, pigem see, et kuidas kriitiline mass inimesi hindab äh, naisi. ja siis on meil vaja vabatahtlikku tegevust ja ka seadusandluse äh, muudatust. mis vabatahtlikku tegevust puudutab, siis jagaksin teiega mõningaid mõtteid. kuidas kriitilist massi luua, kuidas toetada naisi, meil on vaja võrgustikke, nii sektoreid läbivaid võrgustikke, kus erinevad naisteorganisatsioonid, mittetulundusühingud töötavad koos, kus ametiühingute juhid eh, ja eh, ärinaised, eh, poliitikas tegevad naised omavahel kohtuksid ja selliseid arutelusi toimu, peab toimuma nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. sellised võrgustikud aitaksid meil kõlada, lasta ähm, naiste häälel ähm, naisliikmetel nendes kogudes. samuti vajame me äh, paremat koostööd äh, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, vahel ja ma ei tea, kumbki on, kumb on olulisem, kas äh, peaks toetama teatud kandidaate või poliitilisi parteisid, aga igal juhul tuleks saata välja see sõnum, et me toetame seda, et teadlikkus naiste olulisusest poliitikas ja nende valituks osutumisest on tähtis. ja ma tahaksin teada, et meil on ju ometi ka teatud eraldiseisvad programmid siin Euroopa Parlamendis selleks, et koolitada välja naisajakirjanikke, et nad kirjutaksid eh, nii Euroopa teemadel kui ka sellest, kui oluline on sooline tasakaal poliitikas. ja lõpetuseks eh, veel paar sõna sellest, mida me minu arvates vajaksime. Need on tõeliselt sellised raske tasakaalu seadused. ma arvan, et majanduslikul põhjusel tuleks meil tõstatada volinike kvoteerimise teema. mina arvan, et komisjonis peaks olema pooled mehed ja pooled naised ja kuna liikmesriigid on need, kes teevad ettepaneku oma volinike tööle määramiseks, siis peaksid nad määrama nii ühe naiskandidaadi kui ka ühe meeskandidaadi, seeläbi peaks tekkima ka tasakaal. ja mis puudutab erasektorit, seal ei ole eriti edusamme näha ja äh, samas peaks kvootide teema ka era äh, saga, äh, sektoris kajastuma lõpetuseks nimetaksin põhiseaduslikke õigusi, mis peaks paika panema võrdsed võimalused eh, naistele ja ma tahaksin tõepoolest, et võrgustikud toimuksid paremini Eh, selles osas, kuidas me saaksime kanud, kasutada paremini neid põhiseaduslikke võimalusi, et naised pääseksid rohkem poliitikasse, mitte ainult numbriliste näitajate poolest, vaid eh, ka selleks, et segregatsiooni vähendada. aitäh! suur aitäh, proua Pietikäinen! ja ma tahaksin tänada ka Belgia, Tšehhi ja Saksamaa esindajaid nende sissejuhatavate sõnavõttude eest. nüüd aga avaksin arutelu, sõna saavad need, kes sõna on palunud. esimesena meie kõnelejate nimekirjas on proua Jannik Budel Prantsuse senatist, palun. suur tänu, proua president suur tänu kõigepealt selle eest, et täna hommikul saan, saab esimest korda sõna ka meeshääl. ma rõõmustan selle võimaluse üle, mille on meile pakkunud täna hommikul Euroopa Parlament rääkida naiste rollist poliitikas Euroopa Liidus, sest et kui vaadata õppetunde, mida oleme saanud oma siseriiklikest kogemustest, siis sellest ei piisa selleks, et edasi liikuda nii olulises valdkonnas demokraatia arengu jaoks. naised esindavad või moodustavad rahvastikust poole või isegi veidi rohkem ja mitte keegi ei saa tänapäeval enam väita seda, et nende vähene esindatus poliitilistes äh, organites ei ole probleem. kuid siiski pean tunnistama, et minu kodumaal Prantsusmaal, esindan siin äh, Prantsusmaa senatit, ei ole just kõige paremaks näiteks, hoolimata edasiminekutest viimase kümne aasta jooksul, nagu proua president Nicole Fontaine ka ütles maailma Majandusfoorum on näidanud, et ähm, Prantsusmaa on kui neljakümne viiendal kohal saja kolmekümnest riigist naiste rolli osas poliitikas. vastavalt teistele edetabelitele on Prantsusmaa lausa kuuekümne kolmandal kohal. tõepoolest, meil on kakskümmend kolm protsenti naisi senatis ja seda on oluliselt rohkem kui Rahvusassamblees, kus neid on vaid kaheksateist protsenti, aga vaevalt, et see meid eriti lohutab. nii et äh, Prantsusmaa tegelikult hakkas äh, pihta üsna keerulisest olukorrast, hääletusõigus anti naistele üsna hilja, alles neljakümne neljandal aastal. viimase kümne aasta jooksul on toimunud märgatavad muutused tänu reformile, millele pandi aluse kahe tuhandendal aastal Äh, sotsiaaldemokraatliku valitsuse ning Lionel Jospani juhtimisel. üheksakümne üheksandal aastal võeti seadusandluse sisse põhimõte, millele vastavalt seadus peab tagama naiste ja meeste võrdse ligipääsu äh, kandideerimisele valimistel. samal ajal kiitis parlament heaks ka kuuendal juunil kaks tuhat, kaks tuhat äh, seaduse, mis lõi naiste ja meeste võrdsusele aluse Prantsusmaal. nüüd äh, see esialgne seadus ning sellele järgnevad seadused on võimaldanud naiste ja meeste võrdsust äh, teatud äh, valitavates assambleedes, ühesõnaga on see saanud tegelikkuseks nüüd, kui tegemist on aga hääletusnimekirjadega, siis igas kõikides nimekirjades peavad olema kordamööda mehed ja naised, nüüd mees, naine, mees, naine. Regionaal, regioonide äh, valitsevates organites on naisi nelikümmend viis protsenti vastavalt üheksakümne seitsmenda aasta seadusele. samasugune olukord on ka kohalikes omavalitsustes või siis as-, või öö, äh, asun väikestes linnades, kus elanikke on üle kolme tuhande. siin Euroopa Parlamendis on naisi kahe tuhande üheksanda aasta valimiste saadik rohkem kui nelikümmend neli protsenti. aga need mehhanismid kehtivad vaid siis, kui on hääletusnimekirjade alusel äh, kui on aga kahe vooruga valimine, siis on äh, tulemused üsna pettumust valmistavad. kaheksateist protsenti naisi vaid Rahvusassamblees. erinevad mehhanismid peaksid julgustama äh, erakondi naisi esitama kandidaatidena sellistel valimistel ei ole sugugi mõjunud nüüd äh, tegemist on rahaliste trahvidega, mida määratakse nendele erakondadele, kes piisavalt naisi ei esita. on ka kohustus, et kui esindad, kui esitatakse üks kandidaat näiteks kohalikel valimistel, siis tema asendu-, asendaja peab olema naine. või vähemasti tavaliselt see nii on Prantsusmaal on seega naiste ja meeste vaheline võrdsus veel saavutamata. hoolimata viimasel kümnel aastal toimunud edasiminekuid, siis tegelikult keskenduvad need vaid mõningatele valimistele, eriti neile, mis põhinevad hääletusnime või valimisnimekirjadel, muudes valdkondades on aga olukord üsna kehv. ja annan sõna nüüd kolleeg Katrin Moranile, kes räägib tagasiminekust Äh, mis puudutab naiste ligipääsu äh, vastutavatele ametikohtadele kohalikul tasemel äh, vastavalt territor-, territooriumite reformile, mille parlament kiitis heaks eelmise aasta lõpus, aitäh! suur aitäh! nüüd annan aga kohe sõna proua Katrin Morenile, kes samuti esindab Prantsuse senatit, palun! suur tänu, proua esinaine! prouad presidendid, kallid kolleegid, te näete, Prantsuse senat on teie ees nii võrdõiguslikult esindatud kui võimalik, sest täna on siin ka äh, naiste äh, õiguste äh, komisjoni esindajad. minu kolleeg tõi teile välja edusammud, mida on tehtud võrdõiguslikkuse osas Prantsusmaal ja instrumendid, mis on selleni viinud ja öö, ähm, valimistel kehtivad reeglid, mille järgi on e, igast, e, peavad olema e, mõlema soo esindajad vaheldumisi välja toodud nimekirjades. kuid need meetmed on endiselt puudulikud ja kui me tahame edendada võrdõiguslikkust, siis me näeme, et äh, need edusammud on ka väga haprad ja äh, kui me muudame valimissüsteemi, siis võib see veelgi kahjustada neid äh, instrumente, territoriaalne reform näiteks, ma toon teile ühe näite. ma tuletan teile lihtsalt meelde, et vastavalt sellele reformile äh, kohalike omavalitsuste esindajad asendatakse territoriaalsete esindajatega, kes on departemangude ja piirkondade tasanditel va-, valitud ja siin on, kehtib valimissüsteem mi-, kus, mi-, kus ei ole nimekirju nagu regionaalsetel valimistel ja see tähendab, et, et tõelist võrdset esindatust ei ole, kuid on hoopis kahevooruline valimine, mis loomulikult soodustab kohaliku valimise edendamist, kuid see ei garanteeri ei võrdset esindatust ega võimalikult mitmekesist esindatust, nii et täna on ainult kaksteist koma kolm protsenti äh, regioonide esindajate hulgas. senatis oleme seda küsimust arutanud ja kirjutasime selle teemasse nimelise raporti, kus on teatud hulk soovitusi, mille kõik senat ühehäälselt heaks kiitis ja me esitasime küsimuse, kuidas äh, valimissüsteem, mis tõrjub kõrvale võrdse esindatuse, võib, äh, võiks olla kooskõlas põhiseadusega. me leidsime, et äh, ei tohi loomulikult takistada parlamenti valimissüsteemide vastuvõtmisel, kuid et see vabadus ei tohi Äh, takistada muid äh, eesmärke nagu võrdset ligipääsu. me äh, oleme ka näinud, et trahvid ei anna soovitavaid tulemusi ja ma tuletan teile meelde, et naiste hulk parlamendisaadikute hulgas Prantsusmaal näitab seda. seega trahvidest saab äh, viis miljardit eurot aastas. me peaksime seega keskenduma süsteemile, kus oleksid äh, võrdselt esitatud alati äh, naised ja mehed paari kaupa ja selline valimissüsteem lubaks äh, tõepoolest saavutada võrdsust. ja see on võib-olla väga äh, uuenduslik idee ja seda ei ole siiamaani aktsepteeritud, kuid ma tahtsin teiega seda siiski jagada. ja lõpuks tahaksin veel äh, rääkida sellest, et meie delegatsioon on keskendunud sellel aastal tingimustele, mis lubaksid võrdõiguslikkust poliitikas ja tööturul ja me oleme kuulanud äh, meie öö, äh, raportööri proua Vaiserit äh, ja tema raport näitab, et meie teleekraanidel, vastupidiselt sellele, mida me võiksime arvata, on naiste kujutamine eh, stereotüüpne ja pi-, ja ebapiisav. naised eh, on alaesindatud ja kui nad on esindatud, siis on see ainult eh, vähemuse rollides, ohvrite rollides, harva on nad eksperdi rollis ja me tahaksime, et me kõik töötaksime äh, selle eesmärgi nimel, et meie teleekraanidel oleks naised rohkem väärtustatud, loomulikult kehtib see ka hariduse kohta. nii et lõpuks me jõu-, jõuaksime siiski võrdõiguslikkuseni, aitäh. Eh, suur tänu ja nüüd saame kuulda olukorrast Leedus. nii et sõna saab proua Maria Taivilainen. suur aitäh! daamid ja härrad, mul on suur au täna teiega koos olla ja arutleda selle üle, milline on rahvusvahelise naistepäeva tähtsus, mis muutis maailma naiste poliitiline roll Euroopa Liidus on selline, et me kõik oleme nõus, et naiste roll peaks olema suurem. naisi peaks olema rohkem otsuste langetajate hulgas ja kõrgetel positsioonidel. vaatamata sellele on naisjuhid ja eh, naispoliitikud kaks erinevat asja. me näeme, et et äh, naisjuhti on äh, ettevõtluses rohkem, aga äh, kvootide põhjal ei ole naiste arvu suurendamine sama, sellepärast peame me naistest arendama rohkem säravaid isiksusi, kellel oleks lai maailmanägemus. Ähm, Leedu parlamendis öeldakse, et mitte et kõik naispoliitikud ei saa sügavamalt aru soolistest aspektidest, soolise identiteedi probleemidest ja sellistest naiste õigustest nagu reproduktiivtervis, seksuaalharidus, seksuaalvähemuste õigused, vägivald ja perekond, sellepärast rõhutan ma et me peaksime tulevikus rõhuma rohkem eh, naiste haridusele, nende psühholoogilisele paindlikkusele, eneseusaldusele, nende vastutuse võtmise julgusele ja koolitusele. Eh, poliitiline karjäär algab ju poliitilistes parteides. on ju ka juhtumeid, kus äh, naised muutuvad parteides äh, oma näo kaotanud tegijateks ja hakkavad lihtsalt stereotüüpseteks, dogmaatilisteks äh, oma erakonna hääletorudeks. sellisel juhul nad ka ruineerivad kogu idee naiste kaasatusest. naised peavad samas hoidma ühte ja naiste mentaalsus peab olema selline, et nad on progressiivsed isu, isiksused ja äh, seepärast on minu mõte, et me peaksime küll rakendama kvoodisüsteemi, kuid eritähelepanu pöörama ikkagi naiste isiksuste arendamisele äh,. aitäh ja nüüd anname sõna Portugali esindajale proua Maria Rosario Carneriole, palun. E suur tänu. erinevates äh, tänahommikustes sõnavõttudes on juba pööratud tähelepanu sellele, et kui võimu tõeliselt jagataks, kui kaitstakse põhiõigusi, kodaniku õigusi, demokraatiat, siis kõik oleks hoopis parem. Portugalis kiideti kahe tuhande kuuendal aastal heaks äh, võrdõiguslikkuse seadus, mille kohaselt peab naisi olema hääletusnimekirjades nelikümmend kolm protsenti see otsus võeti vastu selleks, et tagada naiste suurem esindatus. sellele meetmele järgnesid teised meetmed, mida tasapisi ellu rakendatakse, näiteks äh, töökoodeks, kus räägitakse pere ja tööelu ühildamisest samuti poliiti, erinevates poliitikates räägitakse pereelu toetamisest, on ka riiklik tegevuskava, mille eesmärgiks on edendada naiste suuremat osalemist otsustusprotsessides. tänu kõigele sellele on saavutatud väga paljudki, nüüd on naisi Äh, rohkem poliitikas, näiteks Rahvusassamblees on oluliselt rohkem naisi, oleme jõudnud peaaegu kolmekümne protsendini ka erinevates kohalikes omavalitsustes ning linnavalitsustes on rohkem naisi, seal on keskmiselt naisi nüüd kakskümmend protsenti. kuid mõningatel juhtudel on see protsent oluliselt väiksem nii et äh, sellepärast mehhanism, mis tagab äh, võrdsema ligipääsu äh, juhtivasutustele, naistele ja meestele, on väga suureks edasiminekuks, kui nendest kvootidest ka tegelikult kinni peetakse. Portugalis on kvootidest kinni peetud väga oluline on neid kvoote järgida, sellepärast et varem oli selliseid valimisnimekirju, kus olid näiteks ainult mehed. eesmärgiks on ju kolmkümmend kolm protsenti, parlamendis äh, on see protsent kolmkümmend, aga teistes asutustes ja võimuorganites on see oluliselt madalam. seega tuleb äh, kvoodi seadusandlust ka ellu rakendada, selleks, et äh, see protsent läheneks viiekümnele. arutelu esimeses osas räägiti naiste ligipääsust kõrgetele poliitilistele ametikohtadele aga tegelikult peab naiste rollist rääkima selli-, sellistest asutustest, kus tegelikult poliitilisi otsuseid vastu võetakse. ja, või kus võetakse üleüldse otsuseid vastu, olgu siis tegemist näiteks ettevõtete haldusnõukogudega, naised peavad olema esindatud ka näiteks pankades, teadusasutustes, minu kodumaal ei ole mitte ühtegi äh, naist kõrgetel majandusvaldkonna ametikohtadel ei ole ühtegi naist ka kõrgetel ametikohtadel äh, äh, meie keskpangas. ja naiste esindatus äh, juhtivatel ametikohtadel suurtes ettevõtetes ei küündi isegi nelja protsendini. ja ülikoolide rektoritest on naisi vaid seitse protsenti nii et meie väljakutseks ongi suurendada naiste osalemist kõikides sellistes töödes, tegemist on ühe olulise inimõigusega ja ka üks võimalus, kuidas tagada jätkusuutlik areng. loomulikult peavad juba olemasolevatele meetmetele järgnema uued meetmed. kvoote ei saa rakendada erasektoris, kuid ometigi võime siin mõelda erinevatele stiimulitele mis tagaksid selle, et ka erasektor tunneks, et ka neid on üles kutsutud naiste osalemist suurendama. meil on võimalik tõsta teadlikkust, kollektiivset teadlikkust, seda peab tegema aktiivsemalt. ja nüüd, kui rääkida maksumusest või sellest, kui palju läheb maksma selline sümmeet-, sümmeetria puudumine erinevates asutustes, siis igale ühiskonnale on see täiesti talumatu kulu. toon teile kaks näidet. mis läheb väga kalliks maksma minu kodumaale arengu vaatenurgast. kõigepealt demograafilised tagajärjed ja teiselt poolt äh, mõju käitumisele, inimeste käitumisele, me kõik peaksime põhinema loomingulisematel süsteemidel, süsteemidel, mis näitaksid, et on olemas tõeline poliitiline tahe ja mis muudaksid seda praegust olukorda, mis ei soodusta kuidagi meie jätkusuutlikku arengut. suur tänu ja järgmine sõnasaaja on Slovakkiast proua alla, proua Anna Belossova palun. aitäh, proua esinaine. tahaksin lihtsalt ähm, rääkida pisut Slovakkiast. minu kodumaal ei ole kindlasti, äh, ei viida kindlasti lähitulevikus sookvoote sisse, sest äh, poliitilised võimupart-, parteid keelduvad kvootidest, nad keelduvad ka teatud protsendist naiste esindatusest oma valimisnimekirjades ja selle parlamendi mandaadi ajal oleme olukorras, kus ainult kuusteist protsenti parlamendisaadikutest on naised, kuid kui ma kuulsin Kreeka esindaja öö, sõnavõttu ja ta ütles et, et seitseteist protsenti naisi on neil tänu kvootidele, see on juba hea saavutus, kuigi meil on esimest korda ajaloos naispeaminister, siis naiste esindatus ei ole sellest parem, sest väljaspool seda on ainult üks naisminister kõikide muude ministrite hulgas. see on siis justiitsminister, nii et rääkides naiste esindatusest Slovakkia parlamendis, rääkides ma peaksin mainima, et naisi on seal üsna vähe, kuid teisalt on meil proportsionaalne valimissüsteem ja mõnikord valitsuse stabiilsus sõltub ainult kahest-kolmest häälest või parlamendikohast ja poliitilised parteid on väga ettevaatlikud kui nad äh, oma seisukohti võtavad, näiteks on, kui asi puudutab noori naisi äh, valimisnimekirjades, sest äh, nad võivad näiteks lapse saada ja parlamendist lahkuda. nii et põhiseadus ütleb, et et mandaat on mandaat ja et mingisugust emaduspuhkust ei ole parlamendisaadikutele ette nähtud, nii et mida siis see parlamendisaadik tegema peab, ta peab lihtsalt oma kohast loobuma, kui ta lapse saab. ja veel üks asi, see puudutab selle kohtumise esimest poolt Slovakkias, on primaarne hääletamine, mis tähendab, et ükskõik millise partei kandidaat peab saama kolm protsenti kõikidest äh, häältest äh, partei raames, siis saab ta parlamenti. minu küsimus on järgmine, miks ei ole võimalik siis äh, selle eelishääletuse alusel rohkem naisi parlamendi saada, kui näiteks naine on äh, viiekümnendal kohal valimisnimekirjas, kuid kui kõik naised, kes hääletamas käivad, annaksid oma hääle just talle, siis liiguks ta nimekirjas esimesele kohale. nii et miks naised ei vali naisi? naised otsustavad kandi-, kandidaatide kvaliteedi üle ja ma arvan, et meie naistena ei äh, hääleta naiste poolt ja me ei näe teisi naisi kui kvaliteetseid, kvalifitseeritud kandidaate ja sellepärast naised eelistavad meeste poolt hääletada. ja miks see niimoodi on, selles on küsimus. ja veel üks küsimus. siin on palju räägitud sookvootidest, ma tahaksin teie käest küsida, kus on garantii, et kvoodid toovad endaga kaasa ka poliitikasse kvaliteedi. mis on selle eesmärk, kas lihtsalt saavutada eesmärk, et meil on teatud arv naisi, kuid täna me räägime siin sajaaastasest äh, aastapäevast, äh, kui me äh, tähistame rahvusvahelist naistepäeva, kuid mõnikord ma arvan, et äh, arenenud riikides äh, ollakse väga palju naistele võlgu, sest äh, mitte ainult palgalõhe, mitte ainult naistevastane vägivald ei ole olulised teemad, kuid vaadake, kui me räägime Äh, arenguriikidest, kuid kui me vaatame arenenud riike, siis kui palju on seal naisi, kes on endiselt koduvägivalla ohvrid, nii et vaadakem kõigepealt äh, omaenda kodus ringi. me räägime laste kasvatamisest, see saab alati olema naiste rolliks miks me siis äh, nüüd oleme olukorras, kus naised lükkavad sünnitamist edasi, pärast kolmekümnendat eluaastat alles sünnitavad, äh, sest ühiskond on selline, naisel on valik, kas äh, ta teeb karjääri või ta loob perekonna ja see ei ole naiste süü, see on ühiskonna süü, ühiskond ei loo selliseid tingimusi, mis lubaksid noortel naistel mitte sellist valikut äh, langetada. et nad peavad näiteks valima perekonnakarjääri asemel, nii et püüdkem leida vastust küsimusele, miks naised ei ole poliitikas esindatud. vastus on võib-olla, et äh, sookvoote ei ole, kuid ma arvan, et äh, sookvoodid on solvavad, sest äh, kui me esitame küsimuse, miks ei ole piisavalt naisi poliitikas, siis me peame kõigepealt aha, otsima tõelisi põhjuseid selle probleemi taga, ma arvan, et me peaksime toetama standardprotsessi, kuidas naised poliitikasse pääseksid, nii et toetagem naiste elu Euroopa Liidu liikmesriikides, sest ma arvan, et see on peamine põhjus, miks nad ei ole piisavalt esindatud. nii et täna ma ootasin, et keskendutakse peamiselt mitte just naistel, naistele poliitikas, vaid naiste elule üldiselt Euroopa Liidus ja naistele on ühiskond väga palju võlgu. veel üks kommentaar. nagu härra Puusek ütles, isegi kui me räägime võrdõiguslikkusest, siis ei tohiks mehed unustada, et me, me oleksime, me oleme ära teinud muidugi õnnitlused, kuid me oleksime ära teeninud ka eh, teatud eh, lilled, nii et palun kinkige meile lilli, aitäh. suur aitäh ja meie järgmine kõneleja on Poolast, proua Ivona Arendt, palun. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad, ma tänan teid eh, kutse eest sellele olulisele konverentsile, sest äh, kõigile meile teeb muret äh, naiste osalemine poliitikas. ei ole ühtegi Euroopa riiki, kus naised oleks olukorraga sada protsenti rahul. minu koduriigis Poolas, nii nagu härra Puusek juba nimetas ja nagu proua Lebakanska-Papinska juba ütles, on äh, olemas äh, äh, naisorganisatsioonide äh, siis grupp, kes korraldas kahe tuhande üheksandal aastal üleriigilise konverentsi, samuti detsembris kaks tuhat üheksa võeti vastu seaduseelnõu, Poola parlamendis, mille sisuks oli kvootide sisseseadmine kõigil valimistel, kõikidel tasanditel Poola avalikus elus. ning võrreldes sellega, mida on öeldud teiste riikide kohta, siis minu koduriigis selle aasta viiendal jaanuaril õnnestus meil lõpuks ka eh, käivitada uus seadusandlus vali-, äh, siis äh, äh, valimisseadus, mis ei ole võib-olla küll kõige progressiivsem, sest esialgseks eesmärgiks oli sisse seada viiskümmend ja viiskümmend protsenti selline pariteet, praegu meil on kvoot kolmkümmend viis protsenti naistele ja kuuskümmend viis protsenti meestele, nii et vähem kui kolmkümmend viis protsenti ei saa olla naisi ja kui on kolm kandidaati, siis vähemalt üks nendest peab olema naine. kõik äh, valimisnimekirjad, mis nendele kriteeriumidele ei vasta, saadetakse tagasi ähm, valimiskomisjonidesse ja kui ei ole see nimekiri äh, ära parandatud paari päeva jooksul, siis ei registreeritagi sellist valimisnimekirja nii et äh, ei olegi võimalik valimistel üldse oma nimekirjaga osaleda. loomulikult me ei tea, äh, kuidas see asi praktiliselt tööle hakkab, äh, sest varsti ootavad meid ees uued valimised vastavalt uuele seadusandlusele. ja siis me näeme ära, kas sellel uuel seadusandlusel ka praktilised tagajärjed on selle aasta aasta sügisel toimuvad meil parlamendivalimised ja me loodame, et see aitab meil probleeme lahendada. meil on küll kvoodid kehtestatud valimisnimekirjade osas, aga teatud kohad on, peaksid olema ka äh, garanteeritud sest sellest sõltub see, kas äh, saadakse parlamenti või mitte. nii et äh, kvooti nõudmisi küll täidetakse, aga naisnimed parguldatakse valimisnimekirjade lõppu, mis tähendab seda, et parlamenti nad ikkagi ei saa. Ehm, aga me loodame ikkagi, et tulemus on see, et senisest rohkem pääseb naisi Poola parlamenti, nii et äh, kvoodid on olemas aga peaks olema ka kindlad kohad kindlaks määratud selleks, et tegelikult ka pääsetaks parlamenti. mul paraku ei ole kogu statistikat võimalik siin ette kanda, aga eh, Poolas võib öelda, et eh, Poola parlamendi naisliikmetel on parem haru, haridustase, Äh, vaatamata sellele tipp-positsioonidele ei ole naisi lastud, näiteks Poola parlamendil ei ole kunagi olnud naisspiikerit. Äh, Poola naised äh, Euroopa Parlamendis ei ole ka eriti arvukalt esindatud, Poola esindus Euroopa Parlamendis on meesdominantne ja võib-olla, et uus äsja vastu võetud valimisseadus Poolas muudab ka olukorda. see kõik selgub selle aasta sügisel, aga ütleksin ka paar sõna üldiselt naiste kohta. on ebavõrdsust palga osas, tööhõive osas väga sageli, kui nii, naised taotlevad mingit töökohta, siis küsitakse neilt, kas neil on plaanis pere luua, kas neil on plaanis lapsi saada muidugi eh, paljud naised ju tahavad eh, lapsi ja juhul, kui nad ütlevad jah, tulevikus on neil plaanis lapsi saada, siis lihtsalt nende kandidaatuure ei valita. Eh, ja tööandjad arvavad, et sellest töötajast saab pigem ehm, probleem nende jaoks, nad on raseduspuhkusel, nad on oma haigete lastega kodus ja nii edasi, see ei ole muidugi ainult Poola probleem. Poolas on praegusel hetkel viis naisministrit. me oleme selle olukorra üle päris õnnelikud, viis naisministrit ja aseministreid on mitmeid naise ja kõik see on üsna hea tulemus. miks? aga naised ise poliitikasse tulla ei taha see kõik on seotud laste kasvatamisega. enamik naisi liitub äh, poliitikaga pärast seda, kui neil on juba lapsed üles kasvatatud. enne seda on neil tegemist oma laste äh, eest hoolitsemisega. veel üks moment. Äh, ma kohe lõpetan, proua esinaine. nimelt, meil tuleb ka meeste mentaalsust mõõt-, muuta, sest kui meie partnereid, meie abikaasad meid ei toeta, siis evame eh, poliitikasse ka minna ei saa, sest naiste jaoks on pered ikkagi esmatähtsad ja enne, kui muutub meeste suhtumine, kes peaksid hakkama mõtlema nii, et meil on õigus ka professionaalsele karjäärile, eh, ei muutu tegelik olukord. aga lõpetuseks sooviksin kõigile teie tööelus, teie eraelus kõike head, tänane konverents on igati vajalik ja mul on hea meel, et me saame nendest äh, probleemidest äh, rääkida. Äh, meenutaksin kõnelejatele, et iga sõnasaaja saab kolm minutit kõneaega, et anda sõna võimalikult paljudele. aga nüüd saab sõna Rumeenia esindaja proua Silja-Maria Peetra Rumeeniast, palun doamna președintă, doamnelor și domnilor, în România... Suur aitäh, daamid ja härrad! Rumeenia on üks nendest riikidest, kus tasakaalu naiste ja meeste vahel poliitikas ei ole. naiste potentsiaali ei kasutata täielikult ära diskrimineerimise tõttu ja ei ole ka piisavalt seadusi kuigi naiste olukord Rumeenias on viimase kümnendi jooksul paranenud, siis endiselt eh, on, valitseb suur ebavõrdsus. naiste osalemine poliitikas ja otsustusprotsessis eh, suureneb aga väga aeglaselt. ja minul on tunne, et eh, ühiskonnas, kus naistel on võrdsed õigused, kus neil on ka ligipääs haridusele, siis nende ligipääs poliitikale või ükskõik millisele teisele valdkonnale ei peaks olema raskendatud, aga kui me aga vaatame naiste esindatust äh, Rumeenia parlamendis, siis me näeme, et kolmesaja kolmekümne kolmest parlamendisaadikust vaid kolmkümmend seitse on valitud äh, sinna on, on naised ja vaid saja, saja kolmekümne seitsmest senati liikmest vaid äh, mõned on naised. esimest korda on äh, spiikriks naine. naised moodustavad äh, vaid kümme koma kolm protsenti rahvasaadikutest pärast kahe tuhande kaheksanda aasta valimisi. see on allpool maailma keskmist, mis on viisteist protsenti. Euroopa ning OSCE riikidest oleme me ka oluliku, oluliselt allpool ning me teame, Skandinaavia maades on see ju kolmkümmend seitse protsenti, Rootsis on see arv kõige suurem, lausa nelikümmend kolm protsenti kui me nüüd vaatame realistlikult naiste ja meeste võrdset osalemist poliitikas, siis näeme, et selleks tuleb kaasata kõik osalised poliitilisse ellu. paar naist ei suuda lahendada kõiki naiste probleeme, isegi kui nende töö ja nende tegevus on väga korralik. Rumeenia parlamendis vähene esindatus tuleneb sellest, et rollid Rumeenia ühiskonnas naistele ja meestele on väga selgelt ära jaotatud ja kodanikud keelduvad nägemast naisi kui poliitikuid. Nende arvates peavad naised selle eelispositsiooni välja teenima ja seega on puudu toetusest ning äh, naistele ning samuti asjakohasest seadusandlusest. mina olen äh, parlamendisaadik ning ühtlasi võrdsete võimaluste äh, teema esindaja, siis minu eesmärgiks ongi tagada see, et naistel oleks kõik põhiõigused tagatud ning et neil oleksid võrdsed võimalused. teoreetiliselt saavad ka mehed ju naisi toetada, kuigi tihtipeale seisavad just nimelt naised hea omaenda huvide eest ja pööravad tähelepanu omaenda spetsiifilistele probleemidele sellepärast usun ma, et just nimelt naised peavad enda eest seisma. suur tänu ja nüüd järgmisena Küprose esindaja eh, proua Keppelina Liido, palun. suur tänu. Küpros, Küprosel on naised alaesindatud otsust langetavates organismides ja poliitilises elus praeguses parlamendis on naised esindatud üksteist kuni kuusteist protsenti ja see kõigub parlamendiliikmete liikumise tõttu, kes asuvad teistesse ametitesse. ma ei too teile siin muid arve, sest me oleme juba siin väga palju neid kuulnud. ja ma tahaksin äh, rääkida prioriteetidest, mis meil peaks olema Euroopa Liidu tasandil ja riiklikel tasanditel, kui me kavatseme jätkata taotlema, kui me kavatseme liikuda kiirete muudatuste poole. ma arvan, et kõige olulisem prioriteet on see, et meil oleks pidev tegutsemine poliitiliste tegevuskavade ja meetmete näol, võitlemaks stereotüüpidega, sooliste stereotüüpidega ja e, kahe soo rollidega ühiskonnas üldiselt. kui me seda ei tee, siis ma arvan, et me ei saavuta muudatusi parteides, mis minu meelest on teiseks prioriteediks. me peame tegelema siin mõtlemise muutmisega parteide sisestes protsessides ja võtma vastu poliitilisi otsuseid, mis toetavad perekondi, mitte just otseselt eraldi naisi, vaid perekondi üldiselt, perekondlikke kohustusi, lastest hoolitsemist, ühesõnaga meil on vaja siin hoolt ja muidugi me vajame poliitiliste parteide öö, öö, ka-, kaasatust naistele rohkem tähelepanu pööramises, me peame andma naistele rohkem õigusi ja, ja neid igatepidi toetama. eelarvamused et naised on poliitikakauged, selle vastu tuleb samuti võidelda. meil on vaja ka muid meetmeid, võrdset, et jagada kohustusi perekonna sees, siseselt võrdselt. muidugi tuleks naisi julgustada, samas keskenduma eh, oma karjääri ehitamisele ja selleks, et naised saaksid poliitikas osaleda. naistel on üldiselt lihtsalt vaja julgustust ja muidugi tuleks seda teha läbi naisliikumise nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. ühine tegutsemine on samuti väga oluline Euroopa tasandil kuid samuti ka naisteorganisatsioonides igas liikmesriigis. samuti oleks hea mõte äh, kirjutada üles head tavad ja püüda vähendada lõhesid mis puudutab äh, otsuseid, äh, mis takistavad naiste ligipääsu poliitilisele elule ja ma min-, ütleksin, et minu jaoks on sookvoodid teisesed, sookvoodid võivad olla tõepoolest positiivseks meetmeks, olgu siis tegemist vabatahtlike või kohustuslike meetmetega, kuid nad ei lahenda ise probleemi, aitäh. ja järgmisena saab sõna Kreeka esindaja Äh, proua Panagiota Sauni, palun. mul on eriti hea meel, sest äh, mina olen esimest korda äh, Euroopa Parlamendis visiidil ja nüüd langeb see kokku sellise suurepärase aastapäeva tähistamisega ma võiksin öelda ähm, palju, aga kavatsen rääkida vähem kui kolm minutit, sest ma tean, et meie arutelu on lõppemas. lisaks sellele mu kolleeg äh, proua Tseruha juba tutvustas olukorda Kreekas põhjalikult. viieteistkümne aasta jooksul on küll naiste arv kolmekordistunud meie parlamendis, kuid see pole siiski kaugeltki piisav. ja meie ähm, Küprose kolleeg juba rääkis rollidest, eelarvamustest, stereotüüpidest, nii nagu ka paljud teised on rääkinud sellel teemal, aga ma tahaksin jagada teiega ühte oma mõtet, mis võib Äh, tunduda väiti ebatraditsiooniline, kuid tegelikult võib-olla, et polegi. muidugi on meie roll kasvatada üles lapsed ja need lapsed ju kasvavad üles ja hakkavad ka otsuste langetamise protsessides osalema. kui see nii on, siis õnnestub meil ehk äh, üles kasvatada sellised mm, eh, ühiskonnad, kus viiskümmend ja viiskümmend on normaalne tasakaal. võib-olla need ettepanekud ja need meetmed, mida me praegu asume rakendama, kogu see võrgustike, ehm, võrgustikud, mis tuleb parlamentide vahel luua omavaheline koostöö, kõik see peaks ikkagi olema töövahendiks, mis võimaldaks meil noori, nii naisi kui mehi, üles kasvatada ähm, otsuste langetamise vaimus nii, et ähm, Nem-, nende jaoks eh, tundub eh, selline eh, lähenemine tavaline ja selline keskuste loomine on kõlanud juba mitmetel rahvusvahelistel koosolekutel. nüüd aga saab sõna Ungari esindaja proua Timea Saabo, palun. Uh, suur aitäh, teen väga lühidalt, vaadates siin kella, tahaksin teha lühikese ülevaate olukorrast Ungaris, mis on ka üsna kurb ja mitte ainult Ungaris, vaid ka Euroopas tegelikult laiemalt. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal, kui toimus režiimi vahetus, siis äh, lausa süvenes probleem. tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal olime maailma edetabelis äh, neljakümne kolmandal kohal, üheksakümne kaheksandal aastal aga kaheksakümne kuuendal kohal ja nüüd saja kahekümne seitsmendal kohal. nii et ma arvan, et, et need numbrid kõnelevad iseenda eest. see olukord ei ole kuigi positiivne, üritame oma parlamendis teha nii palju kui võimalik. minu oma erakond on ainuke, kes on pannud paika kvoodisüsteemi ja meie fraktsioonis on naised, moodustavad naised kolmkümmend protsenti. nüüd võrdluseks, Rahvusassamblees on kolmsada kaheksakümmend seitse saadikut ja vaid kolmkümmend neli neist on naised, nii et alla üheksa protsendi. välja arvatud meie erakonnas, ülejäänud neljas erakonnas on äh, naisi alla üheksa või kümne protsendi tahaksin rääkida veidi kvootidest, sest et mina olen kvootide poolt, mitte sellepärast, et tegemist on äh, püsivalt väga hea vahendiga, vaid lihtsalt, et seda oleks hetkel vaja. ja tahaksin reageerida siin ka sellele, millest rääkis Slovakkia kolleeg ja sellest äh, hirmust, et kas kvoodid töötavad äkki meie eesmärkidele vastu või mitte oma erakonna sees nägime, et see oli väga hea tõhus vahend, meie naispoliitikud on teinud väga head tööd parlamendis ja seda tuleks kuidagi ka edasi anda avalikkusele. nüüd ei osata eriti midagi peale hakata naiste osalemisega poliitikas ja kvootidega, sest et nagu ikka, siis tavaliselt arutelud, aruteludes tõstetakse küsimus pere ja öö, tööelu vahelise tasakaalu osas. väga kõnekas on ka see, et nüüd eelmise aasta maikuust on meil uus valitsus ja et ei ole mitte ühtegi naisministrit ning kõik, kõikidest riigisekretäridest on vaid üks naine ja aseriigisekretäride hulgas on rohkem naisi, mis näitab väga selgelt, et olukord äh, on selline klaaslagi, millest ülespoole ei ole võimalik naistel minna. kui rääkida diplomaatiast ja NATO-st, siis tegelikult seal on Ungari poliitikute hulgas see tasakaal peaaegu viiskümmend, viiskümmend, nii et viiskümmend protsenti naisi, viiskümmend protsenti mehi ja siin äh, riik, Euroopa Parlamendis on see suhe ka oluliselt parem, nii et tundub, et rahvusvaheliselt on see tulemus oluliselt parem kui meie kodumaal. ma ei oska nüüd öelda, mida sellega täpselt peale hakata, ilmselt on see seotud Ungari ühiskonnaga, ilmselt tuleb inimesi lihtsalt harida. kahe tuhande seitsmendal aastal toimus avalik arutelu kvootide küsimuses ja oli väga selge, et ei poliitikud ega ka avalikkus teadnud mitte midagi üldse sellest fenomenist, nad ei teadnud üldse, mida sellega peale hakata. ja seega on siin meil tõesti suur roll teadlikkuse tõstmisel, et rääkida sellest, miks peaks kvoodid olema vähemasti minu arvates ajutiseks meetmeks. kvoodid iseenesest ei ole ju eesmärgiks. hindasin väga seda, mida ütles üks eelkõneleja, ta tõstatas üksikemade küsimuse ja emade küsimuse üleüldiselt. meie erakondade hulgas on emasid ja ka üksikemasid, nagu ma ise ja tänu oma erakonnale tegelikult suutsin ma leida tasakaalu pere ja äh, tööelu vahel ja see oli tänu minu erakonnale ja mitte minu koduriigi poliitikale. nii et loodetavasti suudame jätkata tööd selles valdkonnas ja tõsta, tõsta teadlikkust selles osas, kuidas tasakaalustada pere ja tööelu. ja selles osas äh, olen väga nõus Küprose kolleegiga, kes rõhutas seda, et oluline ei ole mitte rääkida ainult äh, naiste rollist poliitikas, vaid oluline on ähm, viia sisse nii-öelda peresõbralik poliitika. ja loomulikult äh, Ungaris on üheks peamiseks probleemiks ka see, et kui ema pärast sünnitust äh, ja pärast laste kasvatamist on tagasi või soovib tagasi pöörduda tööturule, siis äh, tema võimalused on oluliselt väiksemad pärast seda, kui ta on lapsed saanud. nüüd siiski ka üks positiivne uudis, nimelt äh, parlament tänu meie algatusele on nimetanud ametisse Eh, eriesindaja, valitsuse eriesindaja, kes peab abistama neid naisi, kes tahavad pöörduda tagasi tööturule ja eh, selles osas tahaksin väga kuulda ka headest tavadest, kuidas seda teemat edasi viia. aitäh ja lähme edasi Montenegro esindajaga. järgmine esineja on proua Dušanka Džakula Tušup aitäh. Äh, kallid äh, kolleegid, mina, kes ma olen kandidaatriigi esindaja, mul on väga hea meel rääkida siin Montenegro parlamendi äh, soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel, kui me tähistame seda väga olulist aastapäeva võrdõiguslikkuse eest võitlemises. meil on palju tööd ära tehtud, kuid palju on veel teha, eriti kandidaatriikides, eh, viimaks eh, sisse naiste õigusi. riiklikes eh, parlamentides räägitakse palju naiste-meeste võrdõiguslikkusest ja Montenegro puhul tahaksin teile rääkida sellest, milliseid edusamme oleme teinud selles inimõiguste valdkonnas no,. diskrimineerimine on keelatud põhiseaduse kaheksateistkümnenda artikliga ja riik peab tagama naistele ja meestele võrdsed võimalused. kahe tuhande seitsmendal aastal Montenegro parlament võttis vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse, mis tagab selle, et parlament rakendab võrdõiguslikkuse põhimõtet ja et mõlemad sood oleksid võrdselt esindatud nii valimistel kui ka teatud ametikohtadel. seadus näeb ette, et poliitilised parteid selleks, et saavutada soolist võrdõiguslikkust kandidaatide nimekirjades ja muudes valimisnimekirjades ja äh, Montenegro parlament loob lahendusi ja meetmeid saavutamaks soolist võrdõiguslikkust ja diskrimineerimise kaotamist soolisel alusel. vastavalt sellele, mis on juba tehtud, ei ole seda potentsiaali äh, rahuldavalt ära kasutatud. praegune olukord näitab, et naised on endiselt poliitilises, poliitilises elus alaesindatud ja Montenegros parlamendis on naised esindatud ainult kaheteist koma kolme protsendi tasandil, mis võrreldes Euroopa Liidu liikmesriikidega on väga madal üheteistkümnest komisjonist on ainult kahes komisjonis esinaine ja kohalikes omavalitsustes on ainult üks eh, linna, naislinnapea kahekümne ühest kohalikust omavalitsusest. samasugune olukord valitseb ka teistes eh, valitsusorganisatsioonides kohtuvõimu alal on tunduvalt rohkem naisi, peamised prokurörid ja kohtunikud on naised. uut valimisseadust arutatakse ja see peaks ja kuigi nii koalitsioon kui opositsioon on teinud sarnaseid ettepanekuid, kvootide sisseviimiseks, siis ei ole seda veel vastu võetud. ja selle seaduse äh, vastuvõtmise tähtaeg on kevadine sessioon, nii et ma loodan kõige paremat. võrdsete võimaluste komisjon on läbi viinud seaduse äh, monitoorimise tea-, äh, mitme projekti raames ja uuringute tulemused avaldatakse sellel kuul erakondadel on programme ja meetmeid, mis püüavad saavutada suuremat naiste esindatust, kuid nende rakendamine ei ole rahuldust pakkuv. hiljutised sündmused on näidanud, et et suurimad äh, parteid on siiski juba rakendanud sookvoote ja see julgustab tulevikus ka teisi parteisid samamoodi toimima. suur tänu teile! suur aitäh! nüüd annaksin sõna proua äh, Jarokale äh, võrdõiguslikkuse komisjonist. suur aitäh, proua esinaine, suur tänu kõigile osalejatele väga äh, elava arutelu eest. Mi-, mida siis on teinud ähm, parlamendi naiskomisjon nende kuue aasta jooksul, kui mina olen olnud äh, selle komisjoni liige, pidevalt arutanud neid äh, teemasid, ka rääkinud nõukoguga selles, kaks päeva tagasi oli meil volinik Redinguga kohtumine äh, sellel teemal ja meil oli rõõm kuulda, et mitte ainult poliitilises tegevuses, vaid ka ärimaailmas, ka pangandusmaailmas arutatakse seda, kuidas saavutada soolist võrdõiguslikkust. tema ütles, et strateegia selles valdkonnas on selline, et Euroopa neljateistkümne suurima ettevõtte juhid ütlevad, et komisjon peaks ühe aasta jooksul läbi vaatama selle, kuidas saaks nõukogude koosseisu muuta suurtes firmades ja pärast seda nad räägivad ka omavahel kvootide teemal. ja ka poliitikas on see küsimus väga huvitav, sest äh, Euroopas on näha, et naisi on tõusnud äh, poliitiliselt juhtivatele positsioonidele varasemast tunduvalt rohkem. me praegu ütleme muidugi, et see ei ole kõik piisav. me oleme siin, äh, oleme koostanud kaks raportit, raporteid, üks on Joona Plammi raport Naised Euroopas ja teine on kaks tuhat kümme koostatud raport teemal võrdõiguslikkus meeste ja naiste vahel. samuti oleme me koostanud raporteid etniliselt diskrimineeritud naiste osas või üldse diskrimineerimise all kannatavate naiste kohta sest selge on see, et need naised, kellest me täna räägime, on tavaliselt saanud väga elitaarse hariduse ja need naisjuhid, kes ähm, hakkavad juhtima, on tavaliselt hea harid-, no on tavaliselt hea hariduse saanud naised, aga pangandusmaailmas, ka äh, siis äh, pangandusmaailmas ja ettevõtete juhtide hulgas äh, peaks olema ka rohkem naisi ja need naised ei peaks tingimata olema ainult eliidi hulgast pärit, vaid peaksid olema ka eh, välja kasvanud nii-öelda rohujuure tasandil. meie parlamendis on üks ähm, roomade esindaja ainult, üks naine. Neid peaks olema siin tunduvalt rohkem tegelikult ja äh, ka Euroopa majandustippjuhtide hulgas on ainult üks selline naise, naine, kes on äh, kasvanud välja väga kehvadest oludest, aga me ei mõtle üldse sellele, et need naised, kes on diskrimineerivatest oludest pärit, väga harva kasvavad sellistele positsioonidele. seepärast peaksime me kasutama ära oma võimalusi Mm. sest äh, meie oleme juba tõusnud teatud positsioonidele ja uued juhid, kes pärinevad mingist äh, etnilisest taustast või siis on nende taust äh, olnud diskrimineeriv, nemad kindlasti tunnetavad rohkem seda klaaslage ja meie omakorda saaksime jagada neile oma kogemusi jagada ja kanaliseerida oma teadmisi nii, et nad satuksid nii poliitikasse kui ka ärisse. nii et äh, kutsuksin üles kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid toetama meie naiskomisjoni ning äh, äh, tegema tööd selle nimel, et kõik need, keda teie esindate, saaksid võimaluse jõuda välja sellistele positsioonidele, kus tõepoolest nende jaoks olukord muutuks, sest selliselt saame me lumepalli veerema lükata. aitäh! nüüd aga proua Robinson, palun. suur aitäh! tahaksin öelda vaid seda, et ma väga nautisin äh, selle arutelu kuulamist äh, mõlemas arutelu osas ja kuna ma kuulun sinna elder rühma, siis mulle avaldas muljet väga just noorte naisparlamendiliikmete osalemine. seitsmeteistkümnes parlamendis üle Euroopa on naisi vähem kui kakskümmend viis protsenti parlamentides ja seda siis äh, rahvusvahelise naistepäeva sajandal aastapäeval. nii et peame mõtlema kõikides erinevates riikides, erinevates kontekstides, kuidas saame viia läbi tõelise muutuse. võib-olla Euroopa Parlament saaks äh, saata välja selge signaali, et kohe tuleb pöörata tähelepanu sellele küsimusele nendes riikides, kus on alla kahekümne viie protsendi naisi parlamendis. see oleks äh, siis võimalus neid kuidagi julgustada, Euroopa Parlamendis on see arv ju suurem kui on olemas parlamentides äh, selline kriitiline naismass, siis äh, saab tegeleda kõiki nende küsimustega, mis on praegu kõrvale jäänud, näiteks et naised kannatavad rohkem finantskriisi all, et äh, nad on marginaliseeritud, et nad on üldse ühiskondlikust elust kõrvale jäänud, nii et kui see kriitiline mass naisi on olemas, ja see minimaalne kriitiline mass on just nimelt kakskümmend viis protsenti, nii et väga, liiga paljudes meie parlamentides, sealhulgas ka minu koduriigis, on naisi liiga vähe ja see on äh, väga kiireloomuline küsimus. nii et peame leidma viisid äh, kohe midagi radikaalselt muuta ja mitte tasapisi. Äh, suur aitäh ja proua Fontaine, palun! Merci, merci suur tänu, proua esinaine, teen samuti väga lühidalt. tahaksin teid veel kord õnnitleda selle kohtumise algatamise eest. ma leidsin, et arutelu oli väga huvitav ja väga konstruktiivne tuleviku jaoks. tahaksin ainult tagasi tulla ühe küsimuse juurde, millest mitu korda räägiti, ehk sookvoodid. kvoot see sõna võib loomulikult äh, tekitada vastasseisu, mina eelistan sõna pariteet, sest äh, võrdsus on väga oluline ja me peame selle pariteedi saavutama õigluse nimel ja lihtsalt demokraatia nimel, samamoodi nagu me ei nõua mingisugust eelisseisu, mind tegelikult äh, viimane Euroopa Kohtu otsus ei äh, solvanud, see oli siis see äh, kindlustusjuhtum, kui otsustati, et naised juhivad autot paremini paremini kui mehed. tahaksin teile rääkida sellest, mida me oleme Prantsusmaal äh, teinud just eriti kohalike omavalitsuste valimise teemal, ma arvan, et see on väga oluline. ma olen loomulikult väga paljude linnapeadega suhelnud, meestega, äh, kes algul olid väga tõrjuvad ja umbusaldavad ja kes täna ütlevad, et see areng, see äh, rahumeelne revolutsioon on olnud väga kasulik ja seda eh, mitte ainult demokraatia jaoks, vaid kõikidele kodanikele. Nad leiavad, et võrdne naiste esindatus kohalikes omavalitsustes on positiivne ja see oli loomulikult väga oluline, et mehed seda ütlesid ja me meil on see pariteet olemas, mis näitab, et see on positiivne ja mehed ise tunnistavad, et naiste osalus kohalikes omavalitsustes on olnud positiivne. meil on siin areng, mis pika aja jooksul tasapisi kannab ka vilja, muidugi tingimusel, et meie seda toetame, nagu naiste Euroopa loobi esindaja seda ütles. nii et proua esinaine, sooviksin teid veel kord õnnitleda selle algatuse eest, jätkake samas vaimus ja kahtlemata proua Piedikäinen on eh, saab siin täna terve hulga ettepanekuid, eh, mis rikastavad tema raportit. muidugi ma loen seda suure huviga, aitäh. palun, proua Piedikäisel on sõna, aitäh tahaksin kõiki tänada teie väärtuslike kommentaaride ja ideede eest ähm, raporti osas ja ka selle eest, et me kuulsime kirjeldusi selles osas, millised on olukorrad erinevates Euroopa osades. veel kolm momenti, jah, tõepoolest et äh, me peaksime rohkem tegelema nende liikmesriikidega, kus numbrilised näitajad kas parlamendi või valitsuste osas on väga madalad naiste osaluse osas. Ähm, teiseks, võib-olla peaks koostama mentorprogramme koostöös, ähm, kus me siis noori tüdrukuid äh, kaasaksime Äh, poliitikaid tutvustavatesse äh, programmidesse ja kolmas moment äh, puudutab sotsiaalset dimensiooni, naistel on vaja sotsiaalseid te teenuseid. ja loodame, et meist saavad tüdrukute tõelised sõbrad, aga lõpetuseks ähm, tahaksin kõiki osalejaid tänada, me oleme äh, Eh, saanud palju targemaks ja jääme inimestega na omavahel suhtlema. aitäh selle tänase seminari eest! ka mina sooviksin tänada kõiki tänaseid esinejaid, tahaksin tänada kõike osalejaid konstruktiivse ja hea arutelu eest, samuti soovi, meenutaksin teile äh, mõningaid olulisi sündmusi seoses ähm, sajanda naistepäeva aastapäeva tähistamisega äh, nii siin Brüsselis kui ka Strasbourgis ähm, me tähistame Ungari juhtimise all seda päeva kõrgetasemeliselt, on ka seminar ajakirjanikele, mille teemaks on nais projektide juhtimine, ka erinevad poliitilised fraktsioonid korraldavad oma seminare teemal sada aastat võitlust võrdõiguslikkuse eest, ehm, vabadus ja sotsiaalsed edusammud on eh, ka ühe seminari teema ma arvan, et me oleme täna rääkinud nii edusammudest, mm, sellest, mida on saavutatud ja ka sellest, mis töö meid ees ootab. ma loodan, et meil õnnestub ühistegevuse tulemusena ka pälvida ajakirjanduse tähelepanu, et me suudame anda neile, edasi anda selle sõnumi, et me oleme tugevad ja ühtsed oma võitluses võrdõiguslikkuse eest. me peame näitama, et me ei ole valmis ootama veel sada aastat, enne kui me saame elada paremas ühiskonnas nii meeste, naiste kui laste jaoks. me soovime sellist ühiskonda palju varem. veel kord lõpetuseks aitäh kõigile ja meenutan, et meil on korruse allpool ka väike vastuvõtt ja veel kord aitäh osalejad, aitäh võrdõiguslikkuse sekretariaadile, aitäh tõlkidele ning ähm, vabandame, et me läksime mõni minut ajast üle ja kõigile head kaheksandat märtsi, aitäh!